Good evening uh.... tere õhtust ja tere tulemast meie kuulamise viimasele osale. tõlkidel on üks teadaanne, nimelt on täna, kahekümne kaheksas meie protestitegevuste päev, me protesteerime ühepoolsete ebaõiglaste ja tasakaalustamata töötingimuste kehtestamise vastu parlamendi juhtkonna poolt ja selleks, et seda konflikti lahendada, on vaja poliitiliste vahendamist ja tõlkide esindajate otsest kaasamist kõnelustesse. seetõttu peame kahetsusega teatama, et tänasel koosolekul me lõpetame, tõlgid lõpetavad oma töö täpi pealt ette nähtud äh, koosoleku lõpu ajal ja ajapikendust ei anta. täname mõistmise eest. Äh, nüüd aga kuulamise juurde meil on siis toimunud äh, äh, juba eelnevad kuulamised äh, kaheteistkümnenda aprill kaks tuhat kaheksateist siis esimeste konverents otsustas kutsuda härra Zuckerbergi kuulamisele kahekümne teisel mail see kuulamine leidis aset. selle kuulamise eesmärgiks on siis uurida asju põhjalikumalt äh, Äh, ning äh, teha kindlaks, millised võimalused on Euroopa Liidul, et selle teemaga tegeleda, et kuulamise teine osa toimus kahekümne viiendal juunil ja siia, seal käsitleti täpsemalt selliseid äh, aspekte, mis puudutavad andmekaitset, mõju andmekaitsele ja eraelu kaitsele, samuti valimisprotsessidele ning äh, tarbijate usaldusele digitaalsuse platvormidesse, küberturvalisusele ning sotsiaalmeedia turupositsioonile. me oleme saanud väga palju kasulikku infot nende kuulamiste käigus ning tänases, tänase kolmanda osa käigus me siis loodame keskenduda võimalikele lahendustele ja abinõudele, et kaitsta Euroopa Liidu kodanike põhiõigusi, nende õigust eraelule, andmekaitsele ning samuti täpsem Äh, info saamisele, samuti, et oleks tagatud äh, tõeliselt sõltumatu äh, valimisprotsess ning et ei korduks see kahetsusväärne olukord, mis on tekkinud. täna on meil siis siin nii Facebooki esindajad kui ka volinikud esindatud. meil on väga hea meel selle üle ja kolleegid, te olete teadlikud sellest, et parlament on palunud Facebookil äh, korduvalt, äh, et nad saadaksid oma esindajate inimesed, kes äh, siis, kellel, kellel on äh, asjakohased ametikohad ettevõtte struktuur, struktuuris ning täna meiega siin proua Shirley Sandberg, kes on siis Facebooki We are pleased to welcome him. It's the second time after last week's meeting, so happy to have you here. Uh, it is crucial to hear from those who are in charge of the departments and hold relevant äh, poliitikalahenduste äh, aseesimees äh, Facebookis, Ordal on samuti siin. väga oluline on kuulda ju, just nendelt inimestelt, kes juhivad asjakohaseid üksusi Facebookis ning langetavad otsuseid ning kannavad vastutust nende otsustest äh, ettevõttes. ja me loodame väga, et me saame selle kuulamise käigus meid rahuldavad vastused. ja me alustame kahe väga huvitava istungiosaga täna. ma meenutan kõigepealt teile reegleid, äh, mis puudutavad seda kuulamist ning äh, küsimuste-vastuste vooru fraktsioonid äh, leppisid äh, siis kokku, et igaühel on viisteist küsimust äh, ning need on jaotatud vastavalt tondisüsteemile. tähendab siis viisteist küsimust ähm, istungiosa kohta. ning me oleme siis palunud fraktsioonidel edastada nende liikmete nimed, kes nende nimel sõna võtavad, samuti on veel lisaaega antud, et kõik fraktsioonid saaksid sõna võtta ning eh, me siis toimime nii, et pärast ettekande me anname, eh, mille siis annab meie panelistid, annan kõigepealt eh, sõna komisjonide esimeestele, kes tegelevad selle teemaga ja siis on igal parlamendiliikmel, kes on kõnelejate nimekirjas, võimalus küsida ühe küsi-, üks küsimus, mis on esitatud ühele paneeli liikmele ja selleks on aega üks minut. igal panelistil on aega kaks minutit vastamiseks ning äh, ajapiirangu ületamisel äh, pean teid katkestama. kui kõnelejate nimekirja kantud äh, liiget kohal ei ole, siis anname sõna järgmisele kõnele meie aeg on piiratud ning me peame väga hoolikalt oma ajakavast kinni pidama. ja seega läheme nüüd kohe meie kuulamise neljanda osa juurde. aga ähm, nüüd on siis aeg ära kuulata tõlkide teadaanne tõlgidel on teadaanne, et täna on meie protestiaktsioonid aktsioonide kahekümne kaheksas päev, me protesteerime ebaõiglaste ja tasakaalust väljas töötingimuste ühepoolse kehtestamise vastu parlamendi juhtkonna poolt ja selleks, et see konflikt lahendada, on vaja poliitilist vahendamist ning tõlkide esindajate otsest kaasamist kõnealustesse. seetõttu peame kahetsusega teatama, et ähm, tänasel koosolekul lõpetavad tõlgid töö täpselt ette nähtud koosoleku lõpu ajal, äh, ajapikendust ei anta, suur tänu mõistmisest. aitäh ja nüüd äh, alustame meie kuulamisega ja kõigepealt annan sõna Lord Richard Allanile, kes on Facebooki poliitikalahenduste asepresident. Ähm, härra Allan, teil, teil on nüüd sõna ning teil on aega kümme minutit oma sõnavõtuks. aitäh, esimees, suur tänu kõigile komisjonidele küllakutse eest, võimaluse eest täna siin sõna võtta pärast juba toimunud kahte äh, kuulamist äh, siis Mark Zuckerbergiga ning äh, eelmisel nädalal ka muude Facebooki esindajatega. me oleme hea meelega siin, et vastata küsimustele, mis puudutavad Cambridge Analyticaga seotud ning ka teisi küsimusi, mis on hiljem selle juhtumiga seoses tõstatunud ning äh, ma mõistan, et see kuulamine on mõeldud selleks, et püüda tuvastada poliitilised lahendused, mida võiks kasutada tekkinud olukorra juures. ma tahaksin välja tuua kolm põhilist valdkonda, mis minu meelest on kõige olulisemad. kõigepealt äh, andmekaitse, teiseks valimiste mm, sõltumatuse kaitse ning kolmandaks inimeste turvalisuse kaitse veebis tulles kõigepealt andmekaitse juurde, siis on oluline teada, et mõni aasta tagasi me juba tegelesime äh, selle mureküsimusega, mis puudutab äh, rakenduste juurdepääsu meie mm, kasutajate andmetele äh, ning selleks me rakendasime uued reeglid kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ning lisareeglid kahe tuhande viieteistkümnendal aastal nii et selle konkreetse probleemi aluspõhjus, mis siis puudutab ähm, doktor Kogani loodud rakendustes, äh, nende probleemidega tegeleti tegelikult juba aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist. ja ma tahaksin äh, veel selgitada, et mis oli platvormi, selle platvormi algne mõte, kus neid rakendusi on võimalik kasutada. selle mõte oli innovatsioon, et äh, inimesed saaksid kasutada ka selliseid kolmandate loodud rakendusi, mille arendamist ei ole läbi viinud Facebook. aga me mõistsime, et meie platvormi mudel oli liialt avatud ning eh, see tõepoolest viis selleni, et sai rikutud kasutajate usaldust. ning eh, nagu komisjon ikka juba eelmisel nädalal kuulsid, eh, siis me Äh, oleme veel kord äh, selle läbi vaadanud, kaasanud ka andmekaitsevoliniku ning äh, see otsus kahe tuhande neljateistkümnendal aastal platvormi muuta oli Euroopa tollase reguleeriva asutusega peetud dialoogi tulemus. me võtsime mitmeid meetmeid, et võimalikke kuritarvitusi vältida ning me jätkame tööd sellega, võttes arvesse kasutada tagasisidet. me oleme kutsunud üles inimesi anda teada, kolmandate osapoolte loodud rakendustest, mida, mis ähm, tunduvad olevat problemaatilised ning samuti ähm, oleme äh, siis ähm, mitmed, mitmed rakenduste pakkumise lõpetanud, mis töötavad väga suuri andmemahte, mis on problemaatilised. ja samuti samuti tegeleme selliste kolmandate osapooltega nagu seadmete tootjad, kellel on juurdepääs Facebooki kasutajate andmetele. nii et ka siin me püüame piiranguid äh, sisse viia. ma täpsustan, et äh, need on siis sellised koostööd, selline koostöö, mis meil on olnud näiteks BlackBerry äh, tootjaga, kellel siis oli juurdepääs andmetele pakkuda teenuseid, mida me ise ei, ei paku ning äh, olukord on nüüd veelgi muutunud seoses andmekaitse üldmääruse kehtestamisega. ma ei hakka väga üksikasjadesse laskuma, aga meil on tõesti sadu ähm, nõustajaid, kes aitavad meil arvesse võtta uusi reegleid, mis erinevad äh, varasemast tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendal kehtestatud reeglitest me arvame, et me oleme andmekaitse üldmäärusega kooskõlas, aga kindlasti mõned inimesed seavad selle kahtluse alla eh, ning eh, esitavad ka kaebusi andmekaitseasutustele, ka Euroopa Andmekaitse Nõukogule, et see on täiesti loomulik protsess, kuid ma olen kindel, et kui meie süsteemid üle vaadatakse, siis te leiate, et need vastavad nõuetele. tulles nüüd valimiste teema juurde, siis see on muutunud väga oluliseks teemaks äh, üks osa sellest on siis küberturvalisus, me näeme, poliitikud ja kodanikud kasutavad meie teenuseid, et hoida ühendust üksteisega viisil, mis ähm, veel kümnend tagasi ei oleks olnud võimalik. me ei, oleme loonud avatud platvormi, mis seda võimaldab, mis mõeldab paremat kaasamist, aga samas see loob ka võimalused väiksele vähemusele, kes neid võimalusi kuritarvitab. võib öelda, et tegemist on võidurelvastumisega, nii see tõepoolest on ning me oleme täna siin Äh, just sellepärast, et me ei suutnud äh, piisavalt hästi ähm, vastata selle ohule, mida kujutas endast teatud äh, GSR, kes siis Cambridge Analytica ähm, andmeid, kogutud andmeid kasutas. nüüd on oluline, et me mõistaksime paremini, millised ohud täpselt varitsevad valimissüsteemis, meil on vastav meeskond olemas, kes hiljuti just uuris olukorda Mehhikost ning on ka raport hiljutises hiljutiste Itaalia valimiste kohta, kus samuti meie meeskond äh, hoolikalt uuris, kuidas protsessid toimisid. ja veel üks oluline teema, mis sellega seondub, on libauudised ja me püüame leida erinevaid lahendusi, kuidas libauudiste levikut takistada. me teeme nüüd aktiivset koostööd komisjoniga, et ähm, välja arendada veelgi paremad lahendused äh, koostöös äh, teiste ettevõtetega juba on väga palju tööd ära tehtud nii meie poolt kui teiste ettevõtete poolt ning kindlasti on see väga oluline ka Euroopa Parlamendi valimiste kontekstis järgmisel aastal. me peame mõistma, et see on väga suur väljakutse, võttes arvesse, et maastik on e-, erinevates Euroopa osades väga erinev, ohud on väga erinevad ja ei ole lihtne tegutseda erinevate keelte ja meediaväljaannete maastikul ja edasi me uurime ka seda, kuidas saaks poliitilist reklaami muuta läbipaistvamaks. me oleme teinud suure sammu edasi sellise tootega, mille nimi on View Ads, mis võimaldab igal inimesel siis minna äh, ühele Facebooki lehele ja näha kõiki reklaame, mida talle näidatakse. see on väga suur samm edasi sest et äh, see tähendab, et ähm, inimesel, igal inimesel on võimalik näha neid reklaame. Ähm, et ei ole sellist olukorda, kus teatud reklaam jäetakse ainult väga väikesele kasutajasegmendile. nii et see peaks oluliselt parandama ka poliitilist reklaami tellimise lihtsust. ja veel üks oluline samm, mis me oleme teinud, on akadeemilise uurimiskomisjoni äh, loomine, et uurida erinevaid valdkondi, aga eelkõige sotsiaalmeedia mõju valimistele. see on valdkond, kus meil kõigil on väga palju arvamusi, aga on vähe konkreetseid andmeid, et mõista, milline on sotsiaalmeedia tegelik mõju valimistele ja see on väga oluline meie jaoks, et meie töös, et äh, arendada välja õiged lahendused, aga see on väga oluline ka poliitiliste otsuste tegemisel, et äh, teha kindlaks, kus on kõige suuremad riskid. siis äh, on väga oluline ka sisu teema ja meie jaoks on see tõesti väga tähtis, et meie toode ei tekitaks kahju, kui meie tähelepanu juhitakse äh, kahjulikele elementidele me ei teinud, siis me püüame midagi ette võtta. ja ma arvan, et kõige suuremad edusamm on teinud selles osas, lastekaitse osas äh, volinik ähm, äh, Reiding omal ajal äh, ja volinik Kruus äh, olid inimesed, kellega me tegime tihedat koostööd ja nüüd ka volinik äh, Gabrieliga äh, sest et see on tõesti meie kõigi jaoks väga oluline teema, et kaitsta lapsi. vihakõne on muutunud üha olulisemaks teemaks, me teeme selles osas koostööd Oleg Jurovaga ja ma usun, et me oleme teinud väga olulisi edusamme. ma ähm, pean tunnistama, et me alustasime sellega hilinenult ja meil on nüüd vaja äh, kiiresti edasi liikuda, aga me nüüd tegeleme sellega, samamoodi ka terroristliku sisuga sarnaselt lastele ohtliku äh, sisuga me siis püüame teha kindlaks äh, või tuvastada selle sisu veel enne, kui see inimesteni jõuab ja see eemaldada ning seda kõike me teeme siis äh, koostöös valitsuste ja kodanikuühiskonna ekspertidega. kokkuvõtteks ma tahan öelda, et, et ähm, jah, tihtipeale me vabandame oma vigade eest tagantjärgi ja, ja ka varasematel kuulamistel äh, oleme tunnetanud, et see tekitab äh, frustratsiooni. me tuleme siia äh, selleks, et vabandada, aga see on paraku nii, et kuna tegemist on innovaatiliste tehnoloogiatega, siis ei ole võimalik kõike ette näha, aga mm, loodan, et suutsin teile anda tegutse, kuidas me püüame seda mingil määral teha, aitäh! aitäh, Liibe komisjoni nimel esitan esimese küsimuse. me oleme näinud, et te võtate seda teemat väga tõsiselt ja üritate vastata meie küsimustele ja muredele. tahaksin küsida, et millal te lõpetate Whatsappi kontaktide jagamise Facebookiga ja kui kaua läheb teil aega selleks, et täielikult vastata olla vastavuses Euroopa Liidu andmekaitse õigusaktidega. kuidas te selgitate seda, et isegi pärast seda, kui Facebook kahe tuhande viieteistkümnendal aastal muutis äh, äh, rakenduste juurdepääsu tingimusi, on endiselt probleeme selle teemaga ja kas te selgitaksite palun meetmeid, mida te kavatsete võtta selleks, et tagada täieliku kooskõla e, isikuandmete kaitse üldmääruse ja e-privaatsuse õigusaktiga? Yes. Uh, there's a lot to cover in two minutes um.... väga palju teemasid kahe minuti jaoks esimene küsimus, tahaksin äh, selgelt välja öelda, et vastuseks nendele kaebustele, mida tõstatasid andmekaitseasutused, oleme öelnud, et me ei kasuta mitte mingeid andmeid, mis on kättesaadavad äh, Facebooki ja Whatsappi vahel ärilistel eesmärkidel, on mingisugused äh, eesmärgid, mis äh, seonduvad nende asjadega, millest enne rääkisin, julgeolek, ähm, turvalisus, mm, arusaamine, et kas keegi teeb midagi illegaalset mingil platvormil ja kas see toimub ka teisel platvormil, see on meie jaoks oluline ja loomulikult arvestuse pidamiseks, et kui palju laike näiteks on, mm, andmekaitseasutused on seda pre-, probleemi tõstatanud, me arvame, et see, mida me teeme, on praegu seaduspärane ja me tahame siis täpsemalt määratleda, et kus on, kus need piirid peaksid olema, et meil on jagatud taristu ja meil on mõningad nõudmised, mis sellest tulenevad ja ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta küsimused ja rakenduste juurdepääsu küsimused, me oleme parandanud seda, kuidas meie rakendused vastutavad nende andmete eest, mida, millele nad saavad Facebookist ligipääsu, see on olnud mm, protsess, kus olukord on järjest paranenud, kas me soovime, et me oleks teinud rohkemat, jah, praeguse kuulamise käi-, kontekst, kontekstis soovime küll ja oleme öelnud, et rakendused tegid asju, millest me ei teadnud, et nad seda teevad ja toona me sellest aru ei saanud nii et kõik, mida ma saan öelda, on, et me oleme järjest olukorda parandanud ja praeguseks on meie režiim äh, Äh, mis puudutab rakenduste tuvastamist, mis meie süsteemi kuritarvitavad palju parem ja mis puudutavad äh, isikuandmete kaitse üldmäärust, see on tõeliselt tohutult suur teema, sadad inimesed on sellega tegelenud, väga palju te-, e-, e-, materjali on meie teenuste kaudu, teenistuste kaudu kättesaadav, aga saan teile äh, selle kohta kirjalikult rohkem teavet anda. aitäh ja järgmisena kultuurikomisjoni nimel Peeter Kammerevert. aitäh tahaksin, kõnelejal ei ole mikrofon sees, tahaksin Facebookilt veel midagi küsida sest me ei ole saanud äh, rahuldavat vastust ja sellepärast tahaksin veel kord selle küsimuse esitada lootuses, et täna saame rahuldava vastuse. tahab, kuidas tahab äh, Facebook tagada selle, et Euroopa Inimõiguste konventsiooni artikkel kümme ja põhiõiguste harta artikkel üksteist, äh, mis tagavad meediavabaduse, kas, et see oleks tagatud hoolimata nendest filtrisüsteemidest, mis on väga suureks ohuks, et kuidas tagatakse see, et igale kasutajale tagatakse võimalikult suur arvamuste spekter e, filtreerimata ja neutraalselt, sest e, ma näen siin suurt ohtu, ma näen, et tegemist on suure väljakutsega ka tuleviku jaoks um aitäh! jällegi, meie teenused on disainitud niimoodi, et inimestel oleks juurdepääs väga laiale infohulgale ja me arvame, et me anname panuse meedia mitmekesisusele. on olnud uuringuid, mis tõestavad seda, et inimesed, kes kasutavad sotsiaalmeediateenuseid, nagu näiteks Facebook, et neil on ligipääs laiemale teabele kui enne näiteks mina kasvasin üles kolme telekanali ja ühe äh, ajalehega, mis äh, oli koju tellitud, aga täna saan ma juurdepääsu palju laiemale infohulgale. ja tahaksin äh, selgelt välja tuua Facebooki rolli selles, et kui te logite sisse Facebooki, siis see uudisvoog, mis teil on, seal on äh, see sisu, mida te olete äh, Mm, valinud või mis on tulnud äh, teie sõpradelt, nii et Facebook ei määratle teie jaoks äh, neid uudisteallikaid ja minu kogemus on selline, et äh, paljud minu sõbrad jagavad minu poliitilisi vaateid või jagavad minu huve meedia vallas, mul on ka väga erinevaid poliitilisi vaateid ja ja ma näen äh, Äh, ka sisu, mida ma ei, kunagi ei oleks näinud, kui ei oleks sellist äh, ähm, si asja nagu Facebook, nii et äh, meil on küll äh,, meil on, meie algoritmid on väga selged ja meil on väga hea meel inimestega seda teemat arutada, aga tasakaaluks peab ütlema, et meie arvamus on, et meie pigem panustame meediapluralismi aitäh, järgmisena saab sõna Paolo Rangel äh, e, Euroopa Rahvaparteist äh, ja äh, Põhiseaduskomisjonist. aitäh. tahaksin küsida, et kui te saate meile lubada seda, et nüüdseks on olemas kava vältida igasugust, igasuguseid poliitilisi kuritarvitusi või Facebooki platvormi väärtarvitusi, sest me oleme näinud kahetsust ja suhtumist, mis minu meelest on üsna mõistlik ja mida me saame isegi kiita et te võtsite omaks, et äh, on olnud, et äh, äh, teil on olnud vale käitumist ja valesid poliitikaid, aga meil ei ole mingisugust kava või tagatist, et selline käitumine on tulevikus välditud um,. So... jah ma arvan, et see on nii ja ma tahaksin kirjeldada tee-, asju, mida me teeme, aga väga selge on see, et äh, lahendused tulevad ainult partnerlusest ehm, ja meie kogemus Itaalias oli, et meil oli Agikomi regulaatoriga koostöö ja poliitiliste parteidega koostöö, see oli väga oluline selleks, et äh, arendada mudeleid mis, millest ei olnud mitte üksnes kasu ähm, platvormi kuritarvitamise vältimiseks, vaid need olid ka poliitiliselt neutraalsed ja rõhutan, et Facebooki seisukoht on, et meie valimistel või poliitilistes aruteludes pooli ei vali, me üritame oma teenuseid pakkuda võrdselt kõigile poliitilistele organisatsioonidele ja me väga selgelt äh, usume, et äh, valimistel kehtivad reeglid peaksid paika panema vastavad äh, inst-, institutsioonid ja meie saame pakkuda tehnilist abi ja regu-, ja ellu rakendada kehtestatud reegleid, et mm, vaja on siis äh, poliit-, äh, kokkulepet poliitiliste erakondade ja valimiste äh, kontrollimisega tegeleva instantsi vahel ja siis meie saame neid reegleid rakendada. aga tegemist on alati mingisuguse progressiga, on, alati on inimesi, kes üritavad reegleid reeglitest mööda hiilida ja aga meie rõhutame, et need partnerluslepingud on väga olulised selleks, et mitte ainult selleks, et seda spetsiifilist probleemi äh, lahendada, vaid äh, ka edaspidi. aitäh ja nüüd saab sõna Birgit Spikel, Sipel ECD fraktsioonist äh, Kodanikuvabaduse komisjonist. aitäh, viimane kuulamine kinnitas seda, et Facebook teadlikult Äh, andis juurdepääsu äpile, mis äh, ütles äh, välja, et juurdepääs saavad ka kolmandad isikud ja, ja, ja nende reeglid ei olnud kooskõlas Facebookiga, aga ikkagi te ütlete, et te ei teinud midagi valesti, tegemist ei ole siin nüüd religioosse aruteluga, vaid selle faktiga, et kas te järgisite Euroopa Liidu õigusakte või mitte ja Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt ei saa vastutust kellelegi teisele üle anda. nii nii et äh, Facebook ise on ju kontrolliv instants ja kui te olete kontrolliv instants, siis ei ole võimalik õiguslikult äh, oma vastutust äh, kellelegi üle anda. ja kui te ikkagi arvate, et te selles küsimuses midagi valesti ei teinud, siis palun kasutage oma kahte minutit selleks, et seda detailselt selgitada ja kui te sellesse enam ei usu, siis palun ähm, selgitage kahe minuti jooksul, kuidas te tulevikus kavatsete vältida seda, et äppide rakendused ei saaks juurdepääsu Facebooki Äh, andmetele eba, illegaalselt. siin on tegemist kahe lepinguga. Äh, esiteks see leping, mille äh, sõlmib arendaja selleks, et saada juurdepääsu Facebooki platvormile ja seal on väga selgelt öeldud, et te ei tohi neid andmeid, mis te olete saanud, kasutada mingitel teistel eesmärkidel, loomulikult edasimüük oli keelatud, oli väga selge see, mida tohtis teha ja mida ei tohtinud, see on see leping, mis sõlmitakse arendaja ja Facebooki vahel, samal ajal on arendajal oma Ähm, privaatsuspoliitika, kus nad ütlevad, mida nad teevad ja te ütlesite õigesti, et ähm, sellel juhtumil arendaja ähm, privaatsuspoliitikal olid äh, sätted, mis olid vastuolus meiega sõlmitud äh, lepinguga, neil ei oleks tohtinud olla sellist äh, privaatsuspoliitikat, meie arvame, et see oli kehtetu, sellepärast et see oli vastuolus peamise lepinguga ehk meie ja arendaja vahel sõlmitud lepinguga, kus aga ähm, seal oli, et selleks, et äh, saada juurdepääsu teie IP aadressile, siis äh, olete nõus nende, nende asjadega. meie arvame, et see leping, mis oli sõlmitud arendaja ja kasutaja vahel, ei olnud äh, ähm, õiguspärane ja kas me peaksime tõhusamalt tegutsema? jah, oleme nõus, sellepärast võtamegi meetmeid selleks, et paremini järelevalvet teostada selle üle, mida arendajad teevad, te-, see, kes on väljaspool meie süsteemi, aga on üks väga oluline küsimus, millele on vaja äh, vastata, et kus see tasakaal on, et äh, kui andmed on väljaspool meie süsteemi ja keegi on meile valetanud, siis ähm, me saame võtta piiratud tehnilisi meetmeid selleks, et saada aru, mida nad teevad, me üritame seda paremini teha, aga lõpptulemus, kui lõpuni minna, on see, et me ei tohiks kunagi andmeid süsteemist välja anda. ja sellega on probleeme, võttes arvesse innovatsioonivajadust ja rakendusi, võib-olla see on vastuseks, aga ka sellega on seotud omad probleemid. aitäh ja sõna saab Viviana Reeding aitäh, härra Allan. Tulles tagasi nüüd teie küsimuse ju-, vastuse juurde, mis puudutas algoritme, ma väga kahtlen selles, mida te ütlesite, sest mina ei näe siin läbipaistvust, ma näen juurdepääsu piiramist ja ma nimetaks seda isegi diktaatorluseks Facebooki äh, poolt äh, selles suhtes, kuidas ma saan Facebooki kasutada. ja teine küsimus, te teate, et isikuandmete kaitse üldmäärus on äh, toonud sisse privaatsuse vaikesätted ja vastutus ja lõim privaatsuse, palun selgitage meile Facebooki äh, äh, Äh, ju-, äh, ne-, neid väga piiravaid äh, lõimprivaatsuse sätteid ja neid sunnimeetmeid, mis seonduvad konto kasutamisega, et kuidas see on kooskõlas selle nõusoleku andmisega, mis on ette nähtud isikuandmete kaitse üldmääruses ja viitaksin siin Norra tarbijakaitseühingu uuringule, kus tehti eh, juurdepääs, et eh, kus tehti järeldus, et tegemist eh, on väga piirava mm, klausliga ja kui Facebooki arhitektuuri puhul, kas te kasutasite tehnikaid, mis mis äh, mõjutavad tarbijat nii, et äh, ta oleks nõus sädetega, mis äh, talle kasulikud ei ole. mis puudutab kooskõla isikuandmete kaitse üldmäärusega, siis üks asjadest, mida me oleme teinud, on see, et me kogume kokku kõik need äh, privaatsuse äh, sätted, mida varem oli äh, raske üles leida ja paneme need ühte kohta. Need olid varem äh, kahekümnes erinevas kohas Facebooki rakendustes ja nüüd on need ühtlustatud ja paremini ligipääsetavad. see on just see, mida me tegime ähm, selle töö käigus äh, enne äh, isikuandmete kaitse üldmääruse kehtima hakkamist, äh, me saime aru, et me peame selles vallas paremaks muutuma, et inimestel oleks rohkem kontrolli ja meie arvame, et need privaatsuse vaikesätted, mis meil on, on mõistlikud sätted, ehm, see väärtus, mis te saate äh, sotsiaalvõrgustikust, on see, kui te jagate asju oma sõpradega, nii et äh, meil on äh, vaikesäte, te jagate sätteid oma, jagate sisu oma öö, ähm, sõpradega ja see on meie meelest mõistlik, arvestades seda teenust, mida me pakume ja ja võttes arvesse seda, kuidas inimesed praegu Facebookiga liituvad, siis meie meelest, me üritasime lahku lüüa need asjad, mis on olulised teenuse pakkumiseks, inimesed peavad selle pak-, paketiga nõustuma, meil on seda, neid õigusi vaja selleks, et me saaksime pakkuda seda teenust eh, nii, nagu see kirjeldatud on, ja teiseks eh, on eh, asjad, mida meil on vaja muudeks asjadeks ja seal on kolm valdkonda, näiteks näotuvastus ehm, ja tundlike andmete kasutamine ja Facebooki andmete kasutamine reklaami otstarbel, need on valikulised, te saate öelda neile ei ja ikkagi platvormi kasutada ja mis puudutab äh, ülesehitust, meie pakume teatav, äh, teatavaid funktsioone, sest me arvame, et see on inimestele kasulik ja muudab nende kogemuse rikkalikumaks. nii et see, kuidas meie äh, teenus on üles ehitatud, tähendab seda, et me pakume inimestele neid võimalusi, aga kui on võimalus neil valida lasteasju, siis me pakume neile seda võimalust suur aitäh, Miia Petra, palun. ja mina olen ITRE komisjonist ja mulle pakuvad huvi innovatsioonid ja tulevased tehnoloogilised lahendused ja me kõik teame, et tehisintellekti kasutatakse, kui suurandmeid ja andmeid luuakse ja ma tahaksingi teada, et milliseid allikaid äh, kasutatakse minu andmete puhul lisaks sellele, mida mina ja minu sõbrad Facebooki panevad, te olete rääkinud äh, Whatsappist äh, ähm,, kuidas seda kasutatakse ja nüüd äh, filtrite kasutamine, filtreerimine, see on üks küsimus ja me teame, et äh, selle teemaga on seotud ka palju tehisintellekti kasutamist. kust siis äh, Facebooki sisehäält moraalne eetika pärit on, kes ja milline osakond vastutab äh, selliste Mm, algorütmide väljatöötamise eest, te ütlesite, et on läbipaistvus ja kontroll tagatud, kas me saame ka selles veenduda ja eesmärgiks on ju täna see, et me hoiaksime tulevikus sellised äh, olukorrad ära ja meil on vaja äh, nii-öelda tulevikku kindlaks äh, see valdkond teha, meie tahame seda seadusandlusega teha ja mida teie ütleksite, kas me peaksime seadusandluse konkreetsemalt sõnastama eraelu kaitsega seotud probleemide osas või seda tehakse kuidagi kuidagi ähm, by design. suur aitäh! siin oli tõesti väga palju küsimusi äh, kui äh, rääkida Whatsappist, siis ma tahaksin konkreetselt välja öelda selle, et äh, Whatsappi sõnumite sisu on krüpteeritud selliselt, et see ei ole nähtav kellelegi, kes minu ettevõttes töötab, ainult saatjale ja selle saajale on sisu nähtav. Whatsapp by design Äh, sisaldab endas väga vähe andmeid ja sõnumite sisu tegelikult kellelegi teisele nähtav ei ole, see on äh, vaja selgelt välja öelda. mis puudutab andmeallikaid, mida kasutatakse, siis äh, mm, veebisaitidel on peamine tegevus mm, oluline on hoida ära küberrünnakuid, millest me siin ka täna oleme rääkinud, meil on äh, turvalisusest vastutavad inimesed, äh, kes äh, määravad kindlaks, millised on teatud häkkerite nii-öelda mm, tegevusmustrid või allkirjad ja siis kuidas me ennast selle vastu kaitseme, meil on küberjulgeoleku vallas ja turvalisuse vallas erinevaid inimesi töötamas, eetika on väga oluline, meie ettevõttes inimesed tegelevad sellega ka, me oleme palgale võtnud ka andmeteadlased ja üldiselt nad äh, on akadeemikud, tulevad akadeemilisest ringkonnast äh, ja mm, meie tervitame laiapõhjalist arutelu nendel teemadel, meie leiame, et me ei taha teha otsuseid isoleerituna laiemast kontekstist ja läbipaistvusalase raporti me avaldasime aprillikuus, sealt me rääkisime sellest, kuidas me terroristliku rünnaku rünnakute vastu võitleme ja nii edasi ja see info seal on väga oluline ja nüüd, kui rääkida tuleviku eh, kindlaks eh, muutmisest, siis eh, selle võtmesõnaks on dialoog, aja, asjad liiguvad väga kiiresti edasi, pidevalt on vaja dialoogi, ainult seadusandlusega ei ole võimalik edasi liikuda. suur aitäh, Peeter Ietsek, palun! suur aitäh, härra esimees. siseinfoandjad ja ajakirjanikud on äh, rääkinud, äh, mil määral Facebooki andmete äh, ebaõige kasutamine mõjutas Brexiti referendumit ja USA presidendivalimisi. Te olete öelnud, kuidas te püüate äh, toimida seoses järgnevate Euroopa Parlamendi valimistega, äh, millised on teie poliitikad sellega seoses ja nii edasi, aga võttes arvesse seda tohutut Brexiti mõju, siis ma tahaksin teada, et kas ei oleks mõistlik või õige äh, see, kui Facebook äh, viiks läbi äh, oma ettevõtte sisese põhjaliku analüüsi selles osas, mil määral tema andmete väärkasutamine mõjutas Brexitit, aitäh jah, äh, me oleme äh, tegelikult selles vallas tööd teinud äh, käsikäes Ühendkuningriigi parlamendi kultuuri, meedia ja spordikomisjoniga ja me oleme kahte teed vaadanud, kõigepealt Vene-poolne sekkumine, me oleme vaadanud seda rühmitust, kes USA-s on aktiivne olnud ja me nägime, et see grupeering Ühendkuningriigis tegutses minimaalselt ja Äh, nende äh, tegevus ei olnud siis suuremahuline, äh, meil paluti seda uuesti kontrollida ja me tahtsime vaadata, kas me leiame sarnaseid rühmitusi või grupeeringuid võrreldes nendega, kes Peterburis tegutsesid ja meie ei leidnud selliseid. kui kellelgi on tõendusmaterjale vastupidise kohta, siis me ootame selle kohta infot, aga tänaseks Mm, me ei ole mingeid paralleele avastanud, kui vaadata, mis nüüd Cambridge Analyticaga aset leidis, siis ma tahaksin selgelt välja öelda selle, kus me praeguseks oleme ja see olukord võib muidugi tulevikus muutuda. praeguseks on olukord selline, et doktor Kõugani poolt ja tema ettevõtte GSR-i poolt kogutud andmed et Mm, olid sellised, et äh, tema sai äh, juhiseid koguda andmeid ameeriklaste kohta ning äh, ta andis ameeriklaste kohta andme, käivaid andmeid Cambridge Analyticale, mitte eurooplaste kohta käivaid andmeid. selline on siis praegune analüüsi tulemus ja Cambridge Analytica ise mm, ei saanud mingeid lepinguid Brexiti ref-, referendumi äh, puhul töötamiseks, aga oli üks teine ettevõte, kellel olid sellised lepi-, lepingud ja Ühendkuningriigi parlamendi komisjoniga äh, me teeme tööd äh, selle teise ettevõtte tegevuse päevavalgele toomise osas Eh, me tuleme varsti sellekohase infoga ka välja, nii palju infot on meil, kui kellelgi on veel mingit lisainfot eh, väidetavate mm, vahejuhtumite kohta, siis me oleme hea meelega valmis ka neid analüüsima. suur aitäh, kolleeg Stehovski, palun! suur aitäh, härra Alan, et te täna äh, õhtul siia tulite selleks, et asju selgitada, kuid äh, me ei ole saanud teie vastuseid kolmele olulisele küsimusele endiselt. kõigepealt äh, algoritmide küsimus, kas te saate tõesti kinnitada seda, et teie algoritm on on muutunud selliselt, et nüüd äh, on kolmanda osapoole rakendusel võimatu mõjutada kasutaja käitumist mm, ning edastada neile võltsuudiseid, valeuudiseid, et inimene selle mõjul oleks valmis muutma oma valimiskäitumist, äh, mis kerkis esile Cambridge Analytica puhul. teine küsimus. Äh, me tahaksime teada, kes ja kuidas, kui te seda teate, on mõjutanud äh, valimisi ja, ja referendumeid, te mainisite ühte Vene grupeeringut, äh, üks Makedooniaga seotud grupeering äh, ja teistest Euroopa riikidest pärit grupeeringuid on ju ka. ja kolmas küsimus, mis on väga põhimõtteline küsimus, kui keegi otsustab oma konto kustutada, kas see konto on tõesti siis ka kustutatud või see arhiveeritakse kusagil, kas inimene saab olla kindel, et ta tõesti nii-öelda unustatakse? Äh, suur aitäh, äh, vastan äh, vastupidises järjekorras küsimustele kustutamise osas, kui te enam ei taha Facebooki kasutada, siis on võimalik deaktiveerida või kustutada oma konto. deaktiveerimine ei kustuta ära andmeid see ütleb lihtsalt meile, et palun muutke mu konto või minu andmed nähtamatuks, aga säilitage neid juhuks, kui ma tahan tagasi pöörduda, aga kui valitakse kustutamisversioon või võimalus, siis me hakkame kustutama andmeid, aga me ootame enne eh, natukene eh, selleks, et veenduda, et see palve on tõene, et ei oleks juhtunud see, et keegi on äh, häkinud sisse sinu kontole ja mm, tahab sinu andmete kustutamist ja seetõttu me ekslikult kustutame sinu viie aasta perefotod näiteks ära, aga kui on selge, et, et see mm, taotlus on tõene, siis mõne nädala jooksul andmed kustutatakse. Algorütm, meie algorütm praegusel hetkel äh, püüab äh, valeuudiseid vähem nähtavaks muuta, aga Äh, meil on ka erinevaid meetmeid meet, äh, Äh, nendega tegelemiseks, kes teeb seda kõike finantseesmärkidel, te mainisite makedoonlasi, jah, äh, rühmitusi, grupeeringuid on Makedoonias ja ka mujal, äh, kelle eesmärk on valeuudiseid toota raha tegemise eesmärgil, sageli keskendutakse poliitikutele, sest et nad on kuulsad ja siis klikitakse uudistele ja ja niimoodi on võimalik neil raha teenida, meie eesmärk on neid peatada. teine küsimus on muidugi see, et kui mõni poliitiline partei seda teeb oma kampaaniategevuse raames, et mida me siis teeme ja ma pean ütlema, nägema, et selles vallas me tegutseme väga ettevaatlikult ja just sellepärast me peamegi valimisreguleerijatega koostööd tegema, sellepärast et ühe inimese valeuudised on teise inimese jaoks poliitiline kõne. ja, ja tulebki vaadata, millal sekkuda, ähm, millal äh, on millegi väljaütlemine ebasobiv, me tahaksime teha koostöös seda kõike parteide ja reguleerijatega ja me ei taha seda teha ühepoolselt. suur aitäh, Pavel! suur aitäh! ma pean ütlema, et äh, mul ei valmista kergestust, kergendust see, et te ütlesite, et ainult USA äh, andmeid kasutatakse, sellepärast et äh, tegelikult USA valimised mõjutavad ka Euroopat, aga minu küsimus on selline, et sotsiaalsete äh, plug-in'ide kasutamine äh, on levinud äh, ja sellega ähm, kogutakse ka andmeid, ma tahaksin teada, kaua seda säilitatakse ja kuidas seda kasutatakse, kui kasutatakse veel üks küsimus. kas te saate öelda meile, kes on andmeid väärkasutanud Facebookist? Äh, Cambridge Analytica kaudu või muul viisil, kas te saate öelda, äh, millised ettevõtted või inimesed äh, on kasutanud vääralt ära neid andmeid, tahaksime teada neid nimesid um,? <clears throat> see on Äh, nüüd äh, sotsiaalsed pluginid äh, tegemist on väikese osaga Facebooki veebilehelt ja need on midagi, mida inimesed kirjeldavad veeb kaks punkt nullina, kui laadida alla meie plugineid, fotosid, reklaame või kaarte, siis saadetakse andmeid äh, teenusepakkust, pakkujale ja siis äh, tekitatakse logid äh, aga e-privacy äh, direktiivi ja GDPR-i äh, raames on ähm, reeglid äh, paika pandud sellega seonduvalt, nõusoleku küsimine ja meie kõik sõltume sellest, selles tegevuses. kui me räägime nendest logidest, mis on seotud Facebooki kasutajaga, siis need on kaitstud privaatsussätetega, millele oma nõusolek antakse, kui Facebooki kasutajaks saadakse Äh, kui tegemist on mitte Facebooki kasutajaga, äh, siis neid logifaile säilitatakse lühiajaliselt ja neid kasutatakse piiratud eesmärkidel, äh, neid logifaile säilitatakse kümne päeva jooksul siis mm, ja kui teid see teema sügavuti huvitab, siis me saame teile rohkem infot selle kohta anda, aga selle aja jooksul kasutatakse neid logisid julgeoleku eesmärkidel peamiselt ja ma arvan, et see kehtib ka teiste teenusepakkujate puhul, nii. ja nüüd, kelle me oleme kindlaks määranud, äh, mõned äh, on äh, internet, Internet Research Agency, kes oli siis baseeruv Peter, Peterburis, aga kõiki uuringuid ei ole, või uurimisi ei ole meie veel läbi viinud, näiteks Ühendkuningriigi infovoliniku ametkond on põhjalikke uurimisi läbi viinud ja neil on rohkem infot konkreetsete äh, rühmi, rühmi, rühmikute ja inimeste kohta. Äh, suur aitäh, äh, Facebook peatas ühe organisatsiooni konto hiljuti ja see näitas seda, et te tundsite, et kõik ei ole väga hästi. see oli seotud Brexitiga mm, ja selle ettevõtte le on suure tänu võlgu äh, refe-, ähm, Brexiti referendumil äh, lahkumise pooldajad mm, ja äh, meie tahame teada, kas see referendum võideti õiglastel alustel või mitte. siiani ei ole te sellekohaseid andmeid olnud nõus andma Ühendkuningriigi parlamendile, kas Facebook on valmis kõikid kõik äh, reklaamid äh, edastama, mis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta esimese kuue kuu jooksul selle ettevõtte poolt edastati ja äh, kas te saate öelda, kui palju raha selles kontekstis kulutati ja kellele need reklaamid olid suudatud, suunatud ja mis andmete alusel seda kõike tehti? jah, praegusel hetkel on käimas aktiivne mm, protsess ja meil oli tõesti äh, mure, küsimusi seoses selle ettevõttega äh, ja selle mm, seosega Cambridge Analyticaga ja me oleme väga ettevaatlikult äh, edasi liikunud. me oleme andnud sellekohase info Ühendkuningriigi valim-, valimiskomisjonile ja ka parlamentaarsele komisjonile, kes sellekohase info avaldas ja kuna meil oli põhjendatud kahtlus, siis me peatasime mm, selle konto Mm, kahtlusega, et ta võis saada Cambridge Analyticalt äh, andmeid ja ma arvan, et see on teguviis, mida inimesed meilt ka ootavad, aga olles seda nüüd öelnud, äh, siis äh, selle kohta käiv osaline informatsioon on juba avalikkusele teada see ettevõte tegelikult äh, oli äh, seaduslik äh, reklaamiettevõte ja ta tegi reklaame lahkulööjate heaks me praegusel hetkel tegeleme sellealase informatsiooniga, me oleme komisjonile ka teada andnud, et me avaldame seda informatsiooni selles ulatuses, mis on meil lubatud Äh, palun vaadake DCME veebilehte ja tõenäoliselt saab sinna üles laaditud ähm, rohkem informatsiooni. kas ma saan veel lisaküsimuse esitada? ei, siiski mitte, vastab esimees. järgmisena saab sõna Mercedes Presso. suur aitäh, lugupeetud esimees. mulle tundub, et probleemiks on siin tegelikult kasutajate profileerimine ja seda äh, tehakse igapäevaselt, äh, kui andmeid edastatakse, üldiselt äh, toimib see kõik ärilistel eesmärkidel, aga pro-, poliitiline mm, profileerimine on nüüd ka päevakorda kerkinud. kui profileerimine enam võimalik ei oleks, siis kas see mitte ei tähendaks seda, et süsteem ei oleks enam vaba ja võib-olla selles ongi probleem ja teiseks peamiseks probleemiks minu arvates on asjaolu, et äh, tegelikult ei ole tõelist või reaalset digitaalset ID-d Te olete öelnud, et te saate kustutada konto, kui te teate, et selle taotluse on esitanud äh, selle konto tegelik kasutaja, aga kuidas te teate, kui digitaalset ID-d ei ole? suur aitäh, esimene küsimus jah, meie eesmärgiks on pakkuda teenust, mis ühendaks võimalikult paljusid inimesi ja me tõesti ühendame väga paljusid inimesi üle kogu maailma. meie eh, leiame, et selleks, et võimalikult eh, suurel hulgal inimesi ühendada, siis inimesed eh, peaksid saama kasutada nii-öelda vaba teenust ja reklaamil põhinev mudel on parim võimalus, kuidas meie saame äh, sadadele miljonitele inimestele üle kogu maailma üsnagi kulukat teenust tasuta pakkuda. Äh, see on meie kogemus siiani olnud äh, ja tegelikult äh, reklaamimudelitega on väga huvitavaid arutelusid käimas praegusel hetkel, aga see ei puuduta mitte ainult Facebooki, väga palju on ka vaba reklaamsisu kättesaadavalt, lisaks on ka tellimuspõhist sarnast sisu ja need on erinevad mudelid selline on praegune seis reklaami valdkonnas, meile äh, näib, et on õiglane siiski lähtuda sellest, et see teenus oleks tasuta, et me saaksime võimalikult palju inimesi äh, ühe, ühindada. digitaalne idee äh, järgmiseks, jah, praegu on väga huvitav ajahetk selle arutamiseks, selle teema arutamiseks, meie kontrollime oma kasutajaid sel määral, mis me arvame, et on vajalik kui me usume, et äh, kui keegi teeb midagi ebasobivat, kui on äh, põhjus äh, kahelda kasutajas, siis me võime küsida ID-kaar-, ID-tõestust, isikutunnistust, näiteks nad võivad saada meile oma isikutunnistuse koopia, aga meil on ka teisi võimalusi oma isikut mm, tõestada näiteks kui kummaliselt seadmelt sisselõgne toimub, siis me võime saata ka tekstisõnumi ja nii edasi, need meetmed on kõik väga olulised, aga, aga see teema iseenesest on väga, väga huvitav ja see puudutab internetti laiemalt. suur aitäh, järgmisena saab sõna Neoklis Silikiotis, palun. härra Allan. Äh, härra Allan see viide Cambridge Analyticale on väga oluline. tegemist oli suure skandaaliga, aga mida te ei maininud, on see, et võeti kõik turvameetmed, et takistada sellist andmete väärkasutust, ebaseaduslikku kasutust ja sellegipoolest on illegaalselt kasutatud kahe koma seitsme miljoni Euroopa kasutajaandmeid kuidas te saate tagada sellised menetlused, et kasutajad saavad ise oma andmeid hallata ja näha, kellel on neile juurdepääs ja muidugi peab seejuures olema tagatud ka vastavus andmekaitse üldmäärusega. seda te ei ole üksikasjalikult selgitanud. millised on need konkreetsed meetmed, mis olete võtnud selle tagamiseks? kuidas te olete taganud, et rohkem andmelekkeid ei tekiks? ma soovin rohkem üksikasju nende konkreetsete meetmete kohta. mis puudutab andmete kasutust kolmanda osapoolte poolt, siis me oleme võtnud kaks konkreetset meedet, mis äh, meie meelest äh, peaksid abiks olema. kõigepealt me oleme teavitanud kõiki kasutajaid, milliste rakenduste puhul nad on oma andmete kasutamist on lubanud, selline teavitus oli küll juba ka varem olemas, aga nagu on ka välja toodud, siis see ei olnud väga selge, nii et nüüd me toome selle väga selgelt välja, äh, väga nähtavalt, et, et millistele andmetele nad on selle juurdepääsu andnud, nii et nad saavad selle otsuse teadlikumalt langetada. ja teiseks me oleme muutnud seda, kuidas süsteem toimub. kui inimene ei ole rakendust üheksakümmend päeva kasutanud, kolm kuud, siis ei kaota rakendusõiguse juurdepääsule andmetele. nii et see on samuti väga oluline samm nende inimeste jaoks, kes on võib-olla unustanud, et nad on andnud rakendusele juurdepääsu. ja rakendus siis lihtsalt kaotab selle automaatselt. Need on siis kaks konkreetset meedet, mis puudutavad rakendusi. ja äh, nagu juba öeldud, siis meil on ka teatud meetmed, mis puudutavad nähtavust äh,, mis võimaldavad äh, inimestel neid äh, rakendusi tõesti märgata, see oli siis äh, vastavalt Iirimaa andmekaitseasutuse soovitustele. ja mida me veel oleme teinud hiljuti, on privaatsuspoliitika uuendamine, meie meelest on see väga selge ja hästi mõistetav, see toob välja, millised on andmete töötlemise juriidilised alused, seda seal varem ei olnud, nüüd on seal viide andmekaitse üldmäärusele ja Äh, äh, ka nõusolek on seal sees, ehk siis andmete kasutamine äh, Facebooki andmete kasutamine, siis biomeetriliste andmete kasutamine ja tundlike andmete kasutamine reklaami puhul, et need on need kolm valdkonda, mida andmekaitse üldmäärus puudutab. aitäh, Vaju Lüübik, palun! suur tänu teile! aitäh, et meil on võimalus esitada ka natuke laiemaid küsimusi selles suunas, et kuidas me saame päriselu virtuaalmaailmas äh, kujutada. ja Facebook annab siin võimaluse äh, tugevdada sõprussuhteid, samas tuua kokku ka inimesi, kellel võivad olla väga erinevad arvamused, mis on väga huvipakkuv. milline on teie arvamus kolmandate osapoolte osas, kas võiksid aidata parema ähm,, suuremat usaldust tekitada süsteemi, kas on olemas võib-olla selliseid, sellised reitingud äh, rakenduste poolt äh,, kas on äh, võib-olla ka reitingud algoritmide jaoks, nende hind, hindamine ja samuti, mida arvate Euroopa Liidu kavandatavast ähm, autoriõiguse reformist? aitäh! mis puudutab idufirmasid, rakendusi, siis ma arvan, et sellest on palju kasu, et mida rohkem on inimestel infot, seda parem. ma usun, see puudutab päris äh, põhilisi alusküsimusi, mis seonduvad andmekaitsega, nimelt kuidas on vastutus jaotunud. platvormidel nagu meil on kahtlemata vastutus me ei pööra sellele sugugi selga, aga ka kasutajal endal on oma otsustusõigus, milliseid andmeid ta soovib rakendusega jagada, see on tema vastutus ja otsustusõigus ja ka teistel mm, rakendustel on, on siin öö, äh, oma otsustada, kuidas neid andmeid kasutavad, et Cambridge Analytica öö, Äh, on Briti ettevõte, kehtib Briti õigus, kui Briti valitsus midagi ette võtaks sellise kuritarvituse vastu, siis meil oleks selle üle ainult hea meel. nii et äh, kõik peavad jälgima seda, et andmeid tõepoolest kasutatakse õigesti ja see on väga oluline teema, mida arutada. teine küsimus puudutas siis algoritme, nende kaardistamist. ma arvan, et me oleme äh, alles päris algfaasis, mis puudutab ähm, läbipaistvust. meil on olemas blogi, mis kirjeldab, kuidas meie algoritmid töötavad, aga paljud inimesed ei saa sellest siiski päris täpselt aru, nii et meil on päris palju tööd veel ära teha, et inimesed seda paremini mõistaksid. lõpuks, mis puudutab autoriõigusi, siis äh, ma tahan öelda, et meie vastutustunnetus laieneb ka inimestele, kellel on autoriõigused, ka selle osas me ei pigista silma kinni, me teame, et meil on väga suur vastutus suure platvormina. samas internetipõhise ettevõttena me oleme ka väga ettevaatlikud selliste sammude osas, mis võiksid raskendada inimeste suhtlust veebis. nii et ma, ma väga loodan, et suudate siin õige tasakaalu leida innovatsiooni ja õiguste kaitse vahel. aitäh, Rabin, palun. aitäh, ma pean ütlema, et teie vastus ähm, natuke pani mind pettuma, et ütlesite, et inimesed on ise vastutavad oma andmete eest. niimoodi ei saa ju öelda, ei saa ju ka öelda, et inimesed on näiteks ise vastutavad sellest, milliseid kemikaale sisaldavad riided, mida nad kannavad. ka teie, ka teil on vastutus nende andmete eest, mida inimesed teiega jagavad ja ma ei tea, kas need lepingud, mis teil on äh, teiste teenuste pakkujatega sõlmitud, sisaldavad selliseid sätteid. mina kasutan ka Facebooki, aga ma ei mõista alati, kuidas see toimib, näiteks ma blokeerin mõne isiku ja sellegipoolest äh, see inimene saab minuga suhelda või siis äh, näiteks on sellised juhtumid, kus kloonitakse nii-öelda kellegi konto, kasutatakse näiteks pornograafiliste materjalide jagamiseks ja seda ei ole võimalik kuidagi takistada. kuidas, kuidas on üldse võimalik selliste probleemidega toime tulla? Okay. Um, So again, I, I want to be very clear, we ma tahan väga selgelt öelda, et me mõistame täielikult, et meil on kohustused. internetisektoris on võib-olla ajalooliselt olnud selline tendents äh, oma kohustustele selg pöörata. ma arvan, et tänapäeval see enam nii ei ole, me võtame oma kohustusi väga tõsiselt, kuid mis puudutab andmeid, siis ma arvan, et äh, see on tõepoolest äh, oluline arutelu innovatsiooni teemal. kõige loogilisem asi, mida teha, oleks ju lihtsalt asjad lukku taha panna, et äh, andmetel ei oleks võimalik mitte kuhugi liikuda. samas oleme päris suure surve all, et meie teenused oleksid äh, koostalitlusvõimelisemad, et suurendada huvi nende vastu turul. nii et siin on teatav pingeväli ja see küsimus tuleb lahendada. nüüd me võtame kohustust väga tõsiselt, aga kui te nüüd ütlete, et iga kord, kui andmed meie süsteemist lahkuvad ja keegi neid kuritarvitab, et siis see, selle kõige eest on meil vastutus, et me ei saa mitte kedagi usaldada, siis ma arvan, et seal oleks päris tõsised tagajärjed. nii et jah, see on õiguste siin on, on teatud tasakaalupunkt olemas, ma ei tea, kus see täpselt asub, minevikus äh, see ei olnud päris paigas ja loodetavasti me suudame selle õige tasakaalu leida. edasi ähm,. mul on kahju, kui teil on olnud halbu kogemusi, aga ähm, ma võin öelda, et äh, selle aasta esimesel poolaastal me suutsime takistada poole miljoni äh, valekonto loomise, nii et see võib-olla annab äh, teatud ettekujutuse äh, sellest ulatusest ja me kindlasti, päris kindlasti ei soovi, et teil oleks halb kogemus, sest et see vähendab teie soovi meie teenust kasutada, nii et võib öelda, et siin on võidurelvastumine. ühelt poolt meie, teiselt poolt inimesed, kes äh, püüavad kuritarvitada meie süsteemi ja me peame selle võidurelvastumise võitma, sest et vastasel juhul ei ole teie ega paljud teised inimesed sugugi rahul. Läks sulle palun. president aitäh, härra esimees. mina tahaksin taas tulla Facebooki ja ka teiste internetiplatvormide ärimudeli juurde. Cambridge Analytica puhul me ju nägime, et süsteemis on teatavad puudujäägid. nüüd räägitakse suuremast läbi, läbipaistvusest, kuid ma tahaksin meenutada, et kui me räägime siin tasuta teenustest, siis tegelikult me ju ostame neid teenuseid oma andmetega. nii et andmed on teie ärimudeli aluseks. kuidas te ise hindate oma ärimudelit, võttes arvesse ka neid piiranguid, mis nüüd on sellele seatud? lõppude lõpuks peab ähm, olema tagatud ja kas-, ka kasutajate usaldus teie teenuse vastu kas te kardate, et teie kasumlikkus võiks sellega langeda? ma alustaksin jällegi lõpust. usalduse küsimus on tõepoolest ülimalt oluline ja me mõistame, et eelkõige viimased kolm kuud on olnud selles osas väga rasked, mis puudutab siis inimeste võimet meid usaldada ja see on väga problemaatiline. osa meie vastusest on olnud see, et me oleme teinud investeeringuid, mis võib-olla mõnede inimeste meelest oleks pidanud toim-, toimuma juba varem ehk siis meil on nüüd äh, palju rohkem inimesi, kes tegelevad just turvalisusega, eelmise aasta lõpus oli kümme tuhat, nüüd juba kakskümmend tuhat ja meil on ka öeldud, et äh, see tähendab, et me ei ole enam nii kasumlikud, me peame tegema suuremaid investeeringuid, et äh, tagada inimeste ja need andmesed turvalisus ja taastada nende usaldus. no mis puudutab ärimudelit üldiselt, ähm, ka internetis, siis, äh, siis äh, reklaamide kasutamise mudel tegelikult toimib hästi veebis. küsimus ei ole andmete äh, müümises, vaid ikkagi reklaamipinna müümises. reklaam põhineb andmetel ja meie meelest see on hea, sest et see tähendab, et inimesed näevad just neid reklaame, mis on nende jaoks asjakohased kui teile meeldib näiteks äh, jalgrattaga sõita ja te elate Milanos, siis näete, äh, näete reklaami rattapoodide kohta Milanos, mitte millegi muu kohta, mis teid üldse ei huvita. niisiis, tegelikult see muudab äh, reklaami kvaliteetsemaks, see on inimestele abiks, kui reklaamid põhinevad andmetel. aga see on midagi muud kui andmete müümine kellelegi, me ei müü andmeid kolmandale osapoolele vaid et ähm, me müüme ikkagi reklaamipinda ja paljud teised ettevõtted teevad sama. ma usun, et üldiselt see ka rahuldab inimeste vajadusi, et nad saavad äh, siis teenust sellise hinnast, mida on valmis maksma. härra Schaffhauser, ma ei kuulu mitte ühtegi sotsiaalvõrgustikku ma ei kasuta Facebooki, aga mul on äh, Face-, Whatsapp ja ma kasutan Google'it ja hiljuti näidati mulle mingisuguseid inimesi, kellega ma juba äh, koos töötan. Äh, tegemist on väga konfidentsiaalse infoga. kes selle info on maha müünud? ja teine küsimus puudutab majandust. andmed kuuluvad äh, nendele, kes neid andmeid äh, annavad. ma arvan, et vaja on äh, väljuda tasuta andmete mudelist, sellepärast et nad ei ole tasuta. küsitakse nõusolekut andmete andmiseks tingimusel, et te saate teenust, muidu see ei toimi. kas ei oleks sidusam see, et kuna teie ärimudel äh, sõltub neist, kes annavad teile, teile tooraine, et kõik inimesed ja vähemalt äh, kolmkümmend kolm protsenti või viiskümmend protsenti ähm, blok-, oleks pro-, blokeerivaks vähemuseks ja et see kogukond koostaks äh, ähm, siis konfidentsiaalsuse reeglid ja ettevõtte toimimise reeglid. kas on normaalne äh, et ühel inimesel on meie ühiskonnas niivõrd palju võimu. aitäh. Um, uh, jah, mis puudutab teie esimest küsimust, siis on muutunud tavapäraseks ja ma ei hakka üksikasjadest rääkima, sest et sellega tegeleb üks teine teenusepakkuja. aga kui Facebook läks üle veebipõhisest teenusest mobiili mobiilseadme põhiseks teenuseks, siis äh, kui tegemist oli veel veebipõhise teenusega, siis oli tegelikult väga raske kellegi sotsiaalvõrgustikku üles ehitada, et nad pidid ise otsima oma sõbrad üles ja nii edasi. aga nüüd mobiilsete äh, seadmete puhul on väga tavapärane see, et rakendused küsivad juurdepääsu teie kontaktidele ja siis äh, selle põhjal loovad võrgustikku, lisavad ise need inimesed nii et äh, niimoodi on väga lihtne mm. tõepoolest kõik need kontakti üles leida ja tõepoolest see võib tunduda natukene hirmutav äh, selles mõttes, et see on kindlasti üllatav inimeste jaoks, et kust need kontaktid tulid. aga samas inimesed ju ikkagi tahavad äh, olla ühenduses inimestega, keda nad tunnevad kontaktidega, kes neil on. mis puudutab äh, teist osa teie küsimusest, siis inimeste nõudmised tõepoolest muutuvad palju suuremaks, inimesed on palju teadlikumad kõigest ja neil on palju suuremad nõudmised äh, teenuse kvaliteedile, mis nad saavad, sellele, kuidas neid andmeid kasutatakse. nii et ma usun, et inimesed on tõesti väga teadlikuks muutunud, et nende andmetel on teatav väärtus ja nad tõepoolest ka otsivad, et kust nad saavad äh, kõige rohkem äh, äh, nii-öelda teenust nende andmetest. aitäh! ja palun, järgmine kolleeg aitäh kogu info eest, mis meile andsite, nagu selgitasite, siis profiilianalüüs on tõepoolest väga laialdaselt äh, kasutatav reklaami äh, loomise vahend. nüüd äh, aga see, et, ähm, et niimoodi on mõjutatud ka Ühendkuningriigi referendumit, et see on tegelikult siin probleemi keskmes. ma tahaksin nüüd küsida, et kas te saate anda nimekirja neist Briti ettevõtetest, mis on kasutanud teie teenuseid, eelkõige kas Best of Britain oli üks neist ja kui palju äh, reklaame nad Facebooki üles panid, kas teil on tõendeid selle kohta, et Euroopa Liit kasutas Facebooki, et, äh, et äh, neid, et mõnede referendumide lisaks on ka üks George Sorose organisatsioon, mida rahastatakse miljonite eurodega ja mis nüüd püüab seda referendumi tulemust ähm, muuta või, või saavutada seda, et seda ei järgitaks, kas nemad on kasutanud Facebooki? aitäh nende küsimuste, ma ei saa konkreetseid vastuseid teile anda, aga võin öelda seda, et see, seda, et Brexiti referendumi ajal kasutasid mõlemad pooled meie platvormi, see ei olnud ühepoolne, mõlemad osapooled olid väga aktiivsed ja äh, see, mida me nimetame orgaaniliseks aktiivsuseks, ehk siis lihtsalt tavainimesed, kes arutavad ähm, päevakajalisi asju, ähm, et see oli üks osa, aga oli ka väga palju tasutud ähm, sisu mõlemalt poolelt kuid inimesed arutasid tõepoolest neid asju ka lihtsalt äh, omast tahtest ja see on ju tegelikult hea, inimesed osalesid äh, demokraatlikus äh, protsessis päevakajaliste küsimustele. aga see, kuidas nad lõppkokkuvõttes äh, hääletavad, see ei ole enam meie asi, me tahame lihtsalt olla aruteluplatvorm. suur tänu, et vastasite kõigile neile küsimustele ma paluksin, et kõigil arutelu osalistel siia poodiumi veel jääda, kui võimalik, me läheme nüüd oma kuulamise viimase osa juurde ja me kuuleme kahelt volinikult, kelle portfellid on otseselt seotud nende küsimuste teatud aspektidega. et on väga oluline kuulda, mida kavatseb komisjon ette võtta, et tagada seda, et austatakse põhiõigusi ja andmekaitseseadusi Euroopas. ma nüüd annaksingi sõna Renatele Volinikule, igalühel on viis minutit. ja seejärel siis küsimused-vastused meie tavapärases formaadis. paraku härra Timmermansil ei olnud võimalik täna siia tulla. see on tõesti kahetsusväärne, sest et äh, see küsimus puudutab äh, ka meie põhiõigusi oleks olnud huvitav tema vaateid kuulda. kuid loodame, et mm, ta saab mõnel hetkel ka neid küsimusi meiega arutada, aga nüüd esimene kõneleja on asepresident Ransip, härra Ansip, teil on sõna viieks minutiks, aitäh! You, Chair, aitäh, ähm, härra esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud daamid ja härrad, andmed on meie eh, majanduse ja ühiskonna keskmes ja andmed peavad vabalt liikuma, aga samal ajal peavad olema turvalised äh, ja kuna tõeline andmemajandus saab edeneda ainult siis, kui on olemas usaldus, Eh, hiljutine Cambridge'i analüütika juhtum pani inimesi tundma, et nende eh, privaatsust on rikutud, nende digitaalseid profiile on kuritarvitatud ja kui um, veebis äh, usaldust on õõnestatud, siis on äh, igasugust digitaalset majandust raske edendada. Facebook Blacki ja Cambridge Analytica paljastused eh, paljastasid meile, et eh, väga oluline on korralik eh, isikuandmete kaitsmeraamistik ja sellepärast ei ole juhus see, et järjest rohkem viidati Euroopa Liidu õigusaktidele kui äh, standardi kehtestajatele. uued äh, andmekaitse õigusaktid keskenduvad sellele, et ettevõtted oleksid, kannaksid suuremat vastutust, vastutaksid paremini selle eest, kuidas nad äh, meie andmed, äh, andmeid kohtuvad. isikuandmete kaitse üldmäärus tugevdab riiklike andmekaitseasutuste rolli. veel üks oluline õigusakt on praegu alles loomisel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 läbipaistvuse puudumist ja äh, kasutajate kontrolli, kui tegemist on äh, küpsiste ja muude äh, meetoditega, kuidas kasutajate internetikäitumist kontrollitakse. Link, likeid ja muud andmed miljonite kasutajate kohta salvestatakse ja kasutatakse määral, mis mõni aasta tagasi oleks olnud kujuteldamatu. ükskõik, kas tegemist on netis ostlemisega, nut-, nutitelefoni kasutamisega, veebis surfamisega, äh, süstemaatiliselt kogutakse äh, jälgi, mis sellest jäävad, see ähm, väga tihti toimub ilma, et äh, kasutajaid eelnevalt sellest mõttekalt teavitataks või küsitaks neilt luba selleks, et äh, ehitada, luua usaldust, äh, on vaja austada kahte olulist põhimõtet. kõigepealt äh, läbipaistvus jälgimispraktika osas ja selle tagamine, et tarbijatel on kontroll oma teabe, oma andmete üle. netiprivaatsuse õigusakt on äh, loodud äh, selles vaimus ja tugineb nendele põhimõtetele. see tahab anda kasutajatele rohkem kontrolli selle üle, et kes saab juurdepääsu nende süle, sülearvutitele, nutitelefonidele äh, ja tahvelarvutitele, sellepärast et need sisaldavad tihti väga privaatset teavet, see annab äh, tarb-, kasutajatele paremat teavet ja parema juurdepääsu olemasolevatele privaatsusseadetele äh, nende brauserites või rakendustes ja seega parandab läbipaistvust ja tarbijate valikuvõimalusi ning äh, need äh, Neid reegleid laiendatakse ka internetipõhistele teenustele nagu eh, Internet for over voice või videokõned. ja lõpetuseks mõni sõna eh, netiplatvormide kohta ja mm, selle kohta, et millise lahenduse meie oleme välja pakkunud. Eh, veebiplatvormid pakuvad väga suurt tõhusust juurdepääsul piiriülestele tarbijaturgudele ja on väga paljude firmade jaoks väga olulised. samal ajal aga Euroopa ettevõtted ei saa täiel määral ära kasutada ähm, veebiplatvormide majanduse potentsiaali. Äh, tõendid näitavad, et ähm, peaaegu pooled äh, ärikasutajatest on kasut-, äh, kannatanud ähm, e-, kahjulike ka kaubandustavade all ja komisjon, äh, neil on õigusakt, mis äh, näeb ette, et oleks tervislik ähm, ökosüsteem, millest oleks kasu kõigil, aga äh, samal ajal väiksed platvormid ja kasutajad saaksid kasu Euroopa Liidu äh, õiguse, reeglitest, mis suurendaksid usaldust äh, netimajanduse suhtes. me peame tagama selle, et meil oleks õige regulatiivne raamistik ja peame jääma jätkuvalt väga valvsaks ähm, selleks, et meil oleks võimalik jõuda äh, äh, õitsval järel digitaalmajanduseni, millest meil kõigil kasu oleks. aitäh ja nüüd saab sõna härra Jourova, kes on äh, tarbijakaitse ja õigusküsimuste volinik, aitäh! ma väga hindan seda, et te olete korraldanud terve rida, terve rea kuulamise pärast Facebooki ja Cambridge Analytica juhtumit. Andmekaitse küsimused lähevad veelgi kaugemale kui privaatsusküsimused, need saavad mõjutada isegi meie demokraatiat ja valimisi, kui see skandaal lahti rullus, siis ma olin Washingtonis ja Ehm, kohtusin seal äh, Federal Trade Commissioni juhiga ja ehm, paar päeva hiljem äh, andsid nad teada, et nad on algatanud Facebooki suhtes uurimise ja mm, koos kolleegiga Äh, keskendusime kahele asjale, me soovisime saavutada, et äh, Facebook äh, teeks täiel määral koostööd Euroopa Liidus ja USA-s, oleks läbipaistvus selles osas, keda see puudutab ja et olukorda parandatakse. ja seetõttu me oleme ähm, toetanud täielikult Euroopa andmekaitseasutuste uurimisi, eriti Briti vastava mm, asutuse uurimist ma olen ise ka tihti olnud ühenduses äh, Facebooki, muuhulgas äh, Sheryl Sandbergiga, äh, olen teinud koostööd Euroopa Andmekaitse Nõukoguga ja me jätkame jõupingutusi, tagamaks seda, et me tõesti jõuame probleemi tuumani, aga probleem, millest me räägime, toimus kahe tuhande viie, neljateistkümnendal aastal ja sellest ajast saadik on väga palju asju muutunud, muuhulgas ka Facebook ise on muutunud ja nüüd rohkem kui kuu aega on meil ähm, kohaldunud kogu Euroopa Liidus isikuandmete kaitse üldmäärus. kuidas siis see isikuandmete kaitse üldmäärus äh, aitab meid sellises olukorras, millest me, nagu selles, millest me täna räägime. isikuandmete kaitse üldmäärus muudab isikuandmekaitse reegleid Euroopa Liidus, muudab neid sobivaks äh, digitaalse ajastu jaoks äh, ja annab tagasi kontrolli oma andmete üle äh, inimestele endile. vaja on anda selgelt nõusolek andmete kasutamiseks, seda ei saa kuidagi varjata või ähm, peita jätta selliste tingimuste taha, mida keegi kunagi ei loe. ja olemasoleva teabe alusel näen, et see asi muuhulgas um, see, kuidas inimeste nõusolekut äh, kasutati, on just see, mis tekitas äh, probleeme ähm, Facebookile, et ku, kuidas ähm, äh, rakendused, muuhulgas doktor Kogani äh, rakendus, said juurdepääsu Facebooki andmetele. ja Ehm, muuhulgas on meil nüüd võimalus ka trahve kehtestada, teeme koostööd ka tarbijakaitseasutustega äh, selleks, et äh, toimuks äh, Facebooki tingimuste läbivaatamine. Cambridge Analytica juhtum näitas, et vaja on rohkem läbipaistvust operaatorite ärimudeli osas, platvormid peaksid näiteks ütlema välja, kas nad teevad koostööd mingite kolmandate osapooltega, mis võiks olla selliste ähm, tehingute mõju tarbijatele ja need standardtingimused, millega me me kõik nõustume enne platvormiga liitumist, ei tohiks mitte mingil juhul ähm, äh, kolmandate osapoolte tegevuste eest panna, panna, panna vastutust äh, tarbijatele. ja äh, meil on vaja ka äh, arutada sotsiaalmeedia rolli üle äh, valimisprotsessis äh,, nagu ma ütlesin, see teema on palju laiem kui pelgalt andmekaitse, nii et mida me oleme teinud ja mida me teeme, me ootame seda, et me saaksime esialgsed andmed ähm, ma äh, olen Euroopa Andmekaitse Nõukogu äh, Äh, juhi Andrea Jelinikiga ühenduses, kes äh, eelmisel koosolekul ka siin üles astus, kõik andmekaitseasutused on äh, nõustunud looma vastava töörühma, mis tegeleks andmekaitse ja sotsiaalmeediaga, mitte üksnes Facebookiga, ma väga toetan seda, et Euroopa andmekaitseasutused teeksid koostööd paremini ähm, Euroopa uue andmekaitse nõukogu raames. Ehm, mul on väga hea meel, et äh, selline töö on juba käimas. meil on vaja tegeleda ka ehm, probleemidega, mis puudutavad äh, valimisi, ehm, mureks on näiteks poliitiline reklaam, võrdne juurdepääs meediale ja neid teemasid ei tohiks käsitleda mm, eraldiseisvatena kas ma võin jätkata, küsib kõneleja. aitäh, et andsite mulle veel ühe minuti. kõik pädevad ametiasutused peaksid äh, ühendama jõupingutused selleks, et äh, jälgida ohte ja üritama säilitada äh, ausaid valimisi Euroopas koostöö tegemine peaks viima selleni, et paremini tuvastatakse probleeme ja paremini jõustatakse olemasolevaid reegleid, paremini tuvata-, tuvastatakse seaduslünki ja äh, võimalusi neid äh, äh, parandada. kui valimused on ohus, et neid mani-, nendega manipuleeritakse, siis see mõjutab kogu Euroopa Liitu, me peame neid teemasid käsitlema Euroopa Liidu tasemel ja sellega ma praegu lõpetaksin ja olen valmis vastama küsimustele suur aitäh ja ja nüüd saab sõna viimane volinik, volinik King, palun, sõna on teil suur aitäh, võttes arvesse minu portfooliot, siis keskendun mina kolmele probleemsele valdkonnale, valeinformatsioon veebis, valimistega seotud turvalisus, millest juba räägiti, ning sisu külje pealt räägin ka. ma usun, et me kõik oleme nõus sellega, et väärinfo informeet-, inf-, internetis saab tõesti ähm, olla suureks ohuks meie ühiskonna turvalisusele ja stabiilsusele ja seetõttu eelmise aasta aprillis tulime välja äh, teatisega, mis puudutab äh, ja infopaketi poliitika, mis puudutab just seda valdkonda, et oleks järgitavus ja aruandekohutlus tagatud, me peame tagama infoallikate sõltumatuse ja me peame julgustama inimeste poolset kriitilisemat mõtlemist. me taht-, et meie ettepanek on äh, kvaliteetset ajakirjandust edendada ja, ja meediaalast kirjaostust ka, aga see kõik võtab aega ja tegelikult tuleb tegutseda kohe praegu. Äh, valeinfo levitamise väljakutsega toimetulemine nõuab platvormide poolset kiiret tegutsemist, nagu Lord Allan juba ütles, siis Facebook on üks sellistest platvormidest, äh, Eh, mis on, on välja töötanud üle-euroopalise väärinfo vastu võitlemise platvormi ja me tahame, et see hakkaks võimalikult kiiresti tulemusi andma erinevates valdkondades, muuhulgas ka äh, poliitilise reklaami suunitlus äh,, võimaluste piiramine, nende äh, rühmade tulubaasi kaotamine, kes nende nii-öelda reklaamirünnakute taga on ja oluline on mõelda selle peale, et kasutajatel on õigus teada, kes selle sisu on loonud, mida nad näevad, kust ta pärit on ja miks seda näidatakse. see on kõik väga oluline tänasel päeval. me tahame näha ka suuremaid jõupingutusi selleks, et valekontosid kindlaks määrata, me tahame selgeid reegleid nii-öelda robotite koha pealt, et neid ei saaks esitleda kui inimesi ja me peame tegema tööd selle nimel, et oleks võimalik äh, sisu äh, kindlaks määrata, mis äh, esindab alternatiivset nägemust. me tahame, et platvormid tegutsevad, Facebook on tegutsenud, aprillikuises teatises me ütlesime, et meil on juuliks vaja seda mm, kõike näha ja oktoobriks me tahame juba tulemusi saada mõõta eelmise nädala ülemkogul me rõhutasime, kui oluline selle väljakutsega tegeleda on, kui me räägime valeinformatsiooni levikust. teine teema, millest ma rääkida tahaksin, on valimiste turvalisus. volinik Jourova rääkis ka sellest, nagu Lodjan juba ütles, siis ma arvan, et seda valdkonda saab jagada kahte kategooriasse. kõigepealt rünnakud süsteemide vastu ning äh, need rünnakud, mille eesmärgiks on manipuleerida inimeste käitumisega. Äh, esimeses kategoorias me peame äh, probleemi probleemiga võitlemiseks oma küberturvalisust parandama ja me peame tegema seda koostöös selle tööstusharuga, me peame küberturvalisust parandama, me peame tegema koostööd liikmesriikidega, töötamaks välja ühised suunised ENS koostöörühma kontekstis, vaatamaks, kuidas kogu valimiste elutsüklit kaitsta selliste rünnakute eest. teine hooallikas on natukene tagasihoidlikum, aga ka ohtlikum Äh, selle eesmärgiks on valimis, valijate käitumisega manipuleerida, see võib olla põhitud, põhineb valeuudistel, häkkimisel äh,, Ehm, või äh, kasutajate ka kohta käiva info väärkasutamisel ja see kõik puudutab seda, mida äh, siin on ka juba mainitud, sellest on hakatud rääkima, komisjon tahab aidata selles osas liikmesriike, et nad oleksid nii vastupidavad kui vähegi võimalik ja tõhusad äh, nende probleemidega tegelemisel, meil on selleks aastaks paika pannud erinevaid kohtumisi, nende hulgas on ka oktoobrikuine kõrgetasemeline kohtumine, mis keskendub just valimiste turvalisuse tagamisele ja ehm, novembris toimub meil kõrgetasemeline kolokvium, kus on veelgi rohkem spetsialiste ja riiki esindatud kui teistel kohtumistel. ja meil on vaja selles kõiges edu saavutamiseks platvormide kaasatust ja koostööd. näiteks saab olema väga oluline paremini mõista seda, milline on Äh, valimiste äh, sekkumise katsete potentsiaalne mõju, me teame, et see toimub ja me peame selle probleemiga süvitsi tegelema. ja kui me seda teha tahame, siis oleks väga suureks abiks, kui sellised platvormid nagu Facebook äh, annaksid sõltumatutele äh, uurimisorganitele juurdepääsu äh, suuremale hulgale andmetele, mitte isikuandmetele, vaid poliitilistele reklaamidele, sellele, kes äh, selle eest on maksnud, mida sellega on tehtud ja nii edasi. ja kui rääkida isikuandmetest, mida nii-öelda kaevatakse, siis äh, väga oluline oleks, kui me saaksime edasi liikuda aruteludega, äh, mis puudutavad äh, vajadust rangemate ja konkreetsemate reeglite järele sellise info müügiga seonduvalt valimiste kontekstis. meil on vaja vähemalt miinimumnõudena läbipaistvusreegleid selle kõige puhul. siin on väga palju väljakutseid, me oleme öelnud, et me tahame sellega edasi liikuda vabatahtlikel alustel, nii palju kui võimalik, aga me siiski jätame endale võimaluse asjad ümber vaadata, kui me vabatahtlikel alustel piisavat edu ei saavuta ja lõpuks tahaksin äh, sisu teemal rääkida ja ülemkogu, nagu te juba nägite, tervitas äh, Euroopa Komisjoni tava tulla välja, äh, kava tulla välja ettepanekuga, seadusloomulise ettepanekuga eemaldada veebist ebaseaduslik terroristlik sisu ja loodetavasti erinevad platvormid nagu ka Facebook teevad meiega selles osas koostööd, aitäh! suur aitäh, et te nii kenasti ajast kinni pidasite, Lord Allan, kas te soovite ka sõna, palun? te saate reageerida volinike poolt öeldule ja üks selgitus minu poolt, eh, volinik King eh, see teadusuuringute või teaduskomisjon, mille me loome, on mõeldud selleks, et me saaksime jagada sõltumatute teadlastega ja uurijatega eh, andmeid, sinna kuuluvad akadeemilised teadlased, uurijad ja mitte ainult siin Euroopas, vaid ka mujal, me tahame, et see oleks globaalne sõltumatu organ, kus oleks võimalik infot jagada Äh, ja ma ei tea, kuidas te kõike seda tahate korraldada nüüd, aga ma loodan, et te mõistate, et varasemalt, äh, ütleb volinik King, on olnud kuulda selliseid hääli, kes on äh, palunud teil olla sõltumatutele uurijatele veelgi avatum. loodetavasti te saate selles suunas liikuda. ma loodan, et valikukriteeriumid, mille põhjal selles avatud ähm, komisjoni teadlased värvatakse, on ka avatud kõigile. jah, aitäh! suur tänu ja nüüd liigume viimase küsimuste vooru juurde, kus kehtivad samad reeglid kui varasemalt. üks minut küsimuse jaoks, kaks minutit vastuse jaoks äh, ja äh, alati tuleb äh, adresseerida oma küsimus ühele isikule ehk siis ühele volinikest. mina alustan libe nimel, minu esimene küsimus on suunatud volinik Jourovale GDPR jõustus hiljuti ning artiklis on olnud äh,, pressis on olnud palju artikleid, et mitte kõik liikmesriigid ei ole veel täiesti äh, seda üle võtnud äh, äh,. komisjoni, nõukogu ja parlamendi vahel on olnud väga pikad läbirääkimised äh, ja äh, Eh, siin on räägitud eh, ka eh, rikkujate puhul karist-, rahaliste karistute kaotamisest ja nii, see on väga oluline, oluline element. kas komisjon järgib, kuidas GDPR-i igas liikmesriigis ellu rakendatakse või mitte ja mida komisjon tahab nende liikmesriikidega ette võtta, kes rikuvad Euroopa õigust seda määrust mitte üle võttes? suur aitäh, austatud härra esimees. jah tõesti, me äh, jälgime väga pingsalt seda, mida liikmesriigid teevad, äh, tagamaks, et andmekaitse üldmäärus täiel määral üle võetakse. ajal, mil see üldmäärus ähm, jõustus, oli endiselt veel kaheksa liikmesriiki, äh, kes pidid tegema veel tööd selleks, et et äh, oma seadusandlus vastavusse selle uue üldmäärusega viia, et see üldmäärus saaks täielikult jõustuda ja äh, kaheksa riiki äh, ei ole veel kõike ära teinud. andmekaitse üldmäärus on määrus, mis on otseselt ähm, rakendatav, otseselt kohaldatav. see tähendab seda, et ähm, kui liikmesriigid rikuvad seda nõuet, see üldmäärus üles võt-, üle võtta, siis komisjon algatab algatab, kõhklemata ka rikkumismenetlused vajaduse korral. me vaatame, nagu ma ütlesin, mida liikmesriigid teevad praegusel hetkel komisjonil on kahene roll, me tahame toetada neid, kellel on viivitused praegusel hetkel, aga me juba hindame ka olukorda kõikides liikmesriikides üldiselt. ma ei tea, kas on mõningaid liikmesriike, kus on finantskaristustega seonduvalt lünki ähm,? mõned liikmesriigid on alles sellel teemal tööd alustanud. ma arvan, et keskendutakse ettevõtetele, kus on kõige suurem oht probleemide tekkeks, viiakse läbi riskianalüüse ja hinnanguid ja, ja siis äh, ka tegutsetakse, aga see on alles algus ja ma ei tea, et keegi oleks äh, siin oma töö tegemata jätnud, kui me räägime sanktsioneerimisest. tegema ei võta suur aitäh, kolleeg Kammerväärt, palun! suur aitäh, ma ei tea, kellele ma selle küsimuse peaksin suunama, võib-olla proua Jurovale. ma äh, tahaksin rääkida äh, e-kommertsi või e-kaubanduse mm, äh, direktiivist ja sellega seonduvast jah, loomulikult platvormidel on äh, sellega seonduvalt teatud vastutus, kas komisjon on mõelnud selle e-kaubanduse dokumendiga seoses äh, nendele teemadele või on mõistlik äh, Äh, mõelda sellele, milline vastutus äh, ja suurem äh, vastutus just platvormidel on, kui me räägime kahjulikust sisust, ebaseaduslikust sisust, kui nad sellest teavad, siin on olulised märksõnad läbipaistvus, koostöö korrakaitseasutustega ja loomulikult me ei tohi siin kasutada ka tsensuuri, aitäh. Uh, suur aitäh selle küsimuse eest. Äh, mis puudutab äh, e-kaubandusdirektiivi, siis äh, kehtib piiratud vastutuse põhimõte ja selle põhimõtte kohaselt need platvormid seni, kuni nad ei tea, et midagi ebaseaduslikku on üles laaditud neile platvormidele, siis nad ei ole ka vastutavad senikaua, kuni nad sellest siis ei tea, aga lisaks on veel üks põhimõte, mille kohaselt, kui platvormid selle info saavad, et midagi ebaseaduslikku eh, nende keskkonnas on, peavad nad ka tegutsema. ja ma tahaksin öelda, et see põhimõte on väga oluline eh, seitsmele tuhandele Euroopa platvormile. täna väga paljud inimesed räägivad väljendusvabadusest äh, seoses meie autojuhiguse alase ettepanekuga. ja tõesti, äh, siin on teatud seoseid. kui me ütleme, et äh, see piiratud vastutus ja see piiratud vastutuse põhimõte on kehtetu, ja platvormid peavad täiel määral vastutama kõige selle sisu eest, mis on üles laaditud neile platvormidele, siis nad nii-öelda kindlustavad äh, endid ja kui on kõhklusi, siis nad lihtsalt eemaldavad vastava sisulise sisu. Äh, aga see ei toeta sõnavabadust ja meie ei taha sellist ühiskonda luua Euroopas kahekümne esimesel sajandil. me peame Ja selle piiratud äh, vastutuse põhimõttega väga ettevaatlikult ümber käima Äh, e-kaubandusdirektiiv äh, ütleb, et üldine seire või monitooring on keelatud, kuid väga konkreetsetel juhtumitel äh, oleme me pidanud lubama sellist seiret. aga mina tahaksin ka ise siiski pooldada seda üldist piiratud vastutuse põhimõtet. suur aitäh! ja nüüd saab esimesena sõna Aksel Voss suur tänu, härra esimees. mul oli tegelikult plaanis hoopis teine küsimus esitada, aga võttes arvesse seda, mis siin on öeldud, pean tagasi tulema millegi muu juurde. platvormide ülesanne oleks nüüd selline, et natukene võib seadust rikkuda, aga alles siis on nad vastutavad, kui nad teadlikuks saavad sellest. no mulle tundub, et vähemalt kriminaalõiguslikult see on problemaatiline, et vihakõne, laste kuritarvitamine ja nii edasi, me ei saa ju kõigi nende teemade puhul öelda, et et see kõik on lubatav ja siis, kui me sellest teada saame, et siis alles saab midagi ette võtta. ma arvan, et niimoodi jõuame oma õigussüsteemiga küll kuhugi, vaid võime selle kohe maha matta ühel varasemal kuulamisel me tegelikult leidsime ka, et ei olegi vaja rohkem õigusi, vaid oluline on see, et olemasolevaid tõepoolest ka kaitstaks. ehk siis kontrolli peab olema rohkem, et tõepoolest kinni peetaks kõigi neist, kõigist neist andmekaitsereeglitest. kes soovib vastata? asepresident, palun. aitäh selle küsimuse eest lihtne on öelda, et tuleks ära keelata kõik avaldused, mis võivad olla ebaseaduslikud, mis võivad kujutada endast vihakõnet. Saksamaal on just vastu võetud seadus selle kohta, kui ma ei eksi, siis mõnedel juhtudel oli päris keeruline eristada poliitilise kõne ja vihakõne vahel. mina tulen Eestist ja nagu me kõik teame, siis Eestit okupeeris viiskümmend aastat Nõukogude Liit. ma tean, kui tõhusalt need Nõukogude ametiasutused kasutasid selliseid ennetavaid meetmeid. see tõhusus tähendas tsensuuri. ja tõhusa tsensuuri huvides Ehm, või väga tõusnud tsensuuri kaudu nad äh, lõid veelgi tõhusama enesetsensuuri. kui inimene teab, et ta võib sattuda ähm, raskustesse teatud avalduste eest, siis ta parem hoiab oma suu kinni ja me kõik teame, mida Tõeministeerium tegelikkuses tähendas idablokis ja mis oli tulemus kogu idablokk kukkus kokku. nii et me peame kaitsma äh, sõnavabadust, me peame kaitsma väljendusvabadust. kui on mingisuguseid kahtlusi, eh, siis neile kahtlustele peab ruumi olema, kui me tahame olla sada protsenti kindlad, et mitte midagi kaheldavad, ma ei räägi siin selgelt illegaalsetest asjadest äh,, vaid lihtsalt kaheldavast sisust. kui me tahame tagada, et mitte midagi sellist platvormidele ei ilmu, siis on tegemist tõeministeeriumiga ja me teame, millised on selle tagajärjed. nii et uskugem oma inimeste tervise mõistusesse, kasutagem tehnoloogilisi meetmeid seal, kus see vajalik on, aga uskugem tõesti ka inimeste tervise mõistusse. aitäh, asepresident Birgit Sibel, palun! suur tänu! vabandan, aga pean taas kord rõhutama, et Facebook vastutav andmete töötlejana oli täiesti teadlik, sõlmides lepingu kolmanda osapoolega, ehm, et nad teevad midagi ebaseaduslikku. see oli juba ka vana seaduse järgi ebaseaduslik ja sellest ei piisa, kui öelda lihtsalt kolmanda osapoole, palun ärge kasutage neid andmeid. ja nüüd on meil andmekaitse üldmäärus, nii et see kõik on veelgi ebaseaduslikum, aga mul on volinik Ansipile kaks küsimust. kuidas teie näete andmekaitse üldmäärust ja tulevast äh, e-privaatsusmäärust, äh, äh, kuidas see võiks piirata selliste platvormide võimet andmekaeveks ja profiilianalüüsiks ja teiseks, miks komisjon ühest küljest niivõrd äh, tõukab tagant seda, et äh, teatavad õigusaktid vastu võetakse võimalikult kiiresti, nagu näiteks juurdepääs tõenditele ja samas, ja samas ei, samas on komisjon väga kahtlev äh, liikmesriikide äh, Ehm, konkreetsel kritiseerimisel e-privaatsusdirektiivi blokeerimisel, mis peaks ometigi kaitsma meie inimeste põhiõigusi. aitäh! aitäh, nagu ütlesin oma avasõnades, siis ma tõesti arvan, et e-privaatsusmäärust äh, on hädasti vaja. meil on praegu olemas e-, e-privaatsusdirektiiv. aga selle direktiivi seda direktiivi on erinevalt rakendatud igas liikmesriigis, see tähendab, et me äh, peame sellest edasi rääkima. teiseks e, e-privaatsusdirektiiv puudutab ainult telekomi ettevõtteid. kui me räägime suhtluse salastatus konfidentsiaalsusest, siis äh, platvormide äh, ja sarnaste teenuste puhul ei ole praegu selline suhtluse konfidentsus tagatud, aga me teame, et juba eelmisel aastal nelikümmend kuus protsenti Euroopa kodanikest ütles ähm, avaliku arvamuse küsitluste kohaselt, et nad kasutavad interneti ja OTT teenuseid kommunikatsiooniks. eelmisel aastal suurenes videokõnede hulk Euroopas kaheksateistkümne protsendi võrra, see on väga kiiresti arenev sektor, konfidentsiaalsus tõesti ei ole tagatud platv-, platvormide puhul. edasi. meie telekomi ettevõtted ei ole hetkel just eriti rahul, sest nad ütlevad, et platvormid saavad töödle-, töödelda neid andmeid, mis neil on, on, saavad neid jälgida. samas kui telekomi ettevõtted saavad seda teha ainult siis, kui soovivad oma teenuste kvaliteeti parandada. seega me ütlesime oma e privaatsusmääruse ettepanekuga, et äh, ka telekomiettevõtted saavad töödelda neid andmeid, mis neil on, aga ainult inimeste nõusoleku põhjal. ja see on vabandust, härra volinik, te ei pea mulle selgitama e-privaatsuse määrust, ma tahan teada, miks te ei äh, avalda survet, et me saaks lõpuks nõukogu äh, kokkuleppe sellele, ma, ma ka pean vabandama, aga me tõesti avaldame survet ja see on üks põhjus, miks ma räägin siin täna e e privaatsuse määruse ettepaneku olulisusest, aitäh. palun, järgmine kolleeg. aitäh, esimees, ma tahaksin kõigepealt äh, tulla tagasi selle küsimuse juurde, mille eest saaks rahvast, ma ei kuulnud vastust. mida on komisjon teinud äh, siis rakendamise tagamiseks? muidugi on komisjonil kohustus jälgida seda, et Euroopa seadusandlust tõepoolest ka ellu rakendataks. ja ma ei tea, mida komisjon on selle tagamiseks ette võtnud. teiseks, mis puudutab äh, Privacy Shieldi ja selle eelkäijat äh, Safe Harborit seda kasutasid nii Facebook kui Cambridge Analytica, et neid andmeid saata Ameerika Ühendriikidesse. ma arvan, et see on väga hea näide. miks me oleme nii kriitilised ähm, äh, Privacy Shieldi osas. nüüd komisjon ütleb, et see toimus enne Privacy Shieldi, aga mina tahaksin aru saada, milliseid sätteid sisaldab äh, Privacy Shield, mida Safe Harbor ei sisaldanud? ja mis tagaksid, et Privacy Shieldi all ei ole võimalik see, mis Safe Harbori all juhtus. aitäh. härra asepresident. me arutame täna Cambridge Analytica juhtumit. ja andmekaitse riived Facebookis rakendamise kohta käiv küsimus on muidugi oluline, aga see ei ole antud asjas äh, tegelikult asjakohane, sest meil ei olnud siis ei äh, Privacy Shieldi ega ei olnud ka andmekaitse üldmäärust tollal. niisiis, tänapäeval, nagu me teame, äh, Facebook neid põhimõtteid järgib vastavalt andmekaitse üldmäärusele kahju küll, aga mul on teatavaid kahtlusi. me ei pea täna rääkima ainult Cambridge Analyticast ja Facebookist, ma arvan, et potentsiaalselt võiks tegemist olla palju laiema teemaga. Cambridge Analytica kasutas rakendusliideseid API, API-sid ja me teame, et tänapäeva majandusest on tuhandeid ettevõtteid, mis äh, neid rakendusliideseid kasutab ja neist võib olla väga palju kasu ka meie kodanikele. aga see, mis juhtus Cambridge Analyticaga, võib juhtuda ka teiste abeidega. ei, enamgi veel, sellised rikkumised võivad potentsiaalselt toimuda ka kolmandate äh, osapoolte küpsiste tõttu ja sellega me jõuame tagasi e-privaatsusmääruse ettepaneku juurde. ma ei ole teiega nõus, et me ei avalda survet selle määruse ettevalmistamisel. Vera Jurova sooviks ka omalt poolt midagi lisada, kui kui meie arutelureeglid seda lubavad, teie privaatsuse kohta on Loo äh, Juroval muidugi palju infot. Teil on üks minut. jah, muidugi me avaldame survet, et äh, e-privaatsuse ettepanek vastu võetakse, see on väga oluline Euroopa Liidu julgeoleku jaoks ning äh, jõustavad ametiasutused soovivad mingit lahendust, kiiret lahendust, mis austaks ka Euroopa kodanike põhiõigusi, aga vastaksin kiirelt äh, küsimusele, mis puudutas privaatsust ja safe harbor'it. Facebook ja Cambridge Analytica, äh, neile kehtis see vana safe harbor'i süsteem. ja pärast äh, selle skandaali ilmsiks tulekut kohtusin isiklikult ka Ameerika Ühendriikide Föderaalse Kaubanduskomitee juhiga ja avaldasin soovi, et väga kiiresti selgitaks kõik asjaolud välja ka seoses Safe Harboriga. Privacy Shieldiga on nii, et kui selguks, et Facebook ja Cambridge Analytica ei vasta neile reeglitele, siis muidugi tuleb ka reageerida, aga kõigepealt peavad vastava uurimise läbi viima Ameerika Ühendriigid ja peavad omalt poolt reageerima. nii et selle poole pealt on praegu ma äh, paar nädalat tagasi kaotasin just ka uue komitee juhiga härra Tšokra, kes aga kinnitas, et nad äh, viivad kiiresti selle uurimise läbi ja minu sõnum on väga selge, et kui on mitu ettevõtet, kes neid äh, sätteid rikuvad, Privacy Shieldi sätteid rikuvad, siis see tähendab, et süsteem ise oleks vale, aga me peame need rikkumised tuvastama ja vastavaid karistusi rakendama. aitäh, Monika Makovei, palun. aitäh. võib-olla te juba arutasite seda, vabandan, kui midagi kordan, aga tegemist on teemaga, mis mulle väga sügavat muret valmistab. kõigepealt minu isiklik kogemus, meil kõigil on Whatsapp, me teame, et Facebook äh, ostis Whatsappi ja nüüd selle omanik. ja nüüd pärast andmekaitse üldmääruse jõustumist ei saa ma Whatsappi kasutada. ja ma pidin vajutama nupule jätka. ja siis äh, anti mulle erinevad valikud, millele ma sain vastata kas ei või jah, sest et see on see, mida siis direktiiv ette näeb. Nad ei või kasutada inimese andmeid milleks iganes soovivad, vaid inimene peab ise teatama, et mida ta lubab, mida mitte. ja siis, kui läksin sealt edasi, siis järgmine ähm, kuva oli lihtsalt olen nõus ja see oli kõik. ei olnud võimalik mitte midagi, mitte mingeid valikuid teha, et mis juhtub selle teabega minu kohta. kui see toimub nüüd selle skandaali ajal, ma loodan, et et see skandaal ei ole veel selles mõttes läbi, et me tegeleme sellega edasi, aga see on täiesti äh, Äh, uskumatu. Teie kõneaeg on läbi läinud, üks minut, ütleb esimees. aga mul on veel üks küsimus uh,. To whom it was addressed the question to? kellele oli küsimus suunatud? ma ei tea, kas meil on keegi siin Facebookist. kui te ei pea seda oluliseks, siis küll aga, aga me räägime siin Facebookist jah, aga meil on teatavad äh, reeglid, millest peame väga rangelt kinni ja pean neist kinni ka teie puhul, ütleb härra esimees. Äh, no ma näen, et siin on äh, kirjas kolmas osa Facebooki kasutada andmete kasutamine, sellest ma rääkisin. jah, aga see on meie kuulamise teine osa, mis on nüüd volinikega, mitte enam Facebookiga Yes, I will be very brief because indeed this is, this is. jah, ma vastan väga lühidalt, sest ähm, tegelikult on tõesti tegemist küsimusega, mis peaks pigem olema suunatud ähm, Facebookile ja oskab, Facebooki esindaja kindlasti oskaksid seal üksikasjalikumalt vastata. mina võin aga öelda, et andmekaitse üldmääruse kohaselt on nüüd äh, selline uus reegel, et äh, teenuse kasutajad äh, kasutajatel peavad, peab see info olema selge, mis puudutab nende andmete kasutamist ja nad peavad andma selge nõusolekuga, kui nad on nende tingimustega nõus ja andmete töötlemise ulatusega nõus. kui te nõus ei ole, kui te ei soovi riskida sellega, et äh, edastate oma andmed sellele teenusele, siis te lihtsalt ei jätka selle kasutamist ja kui olete nõus, siis äh, lihtsalt olete leppinud selle riskiga, mis kaasneb. esimees, jah, paraku meil on teatavad reeglid, millest peame kinni pidama, väga vabandan. ei, ma tõesti vabandan. järgmine kolleeg, palun. suur tänu. Max Schrems ähm, äh,, tuntud aktivist, Ähm, äh, siis äh, hiljuti andis sisse äh, hagi selle kohta, et, et Facebook siis ei anna oma kasutajatele mingit valikut ähm, ähm, teenuse kasutamiseks, kasutamiseks peavad nad oma andmeid andma ja samuti Norra andmekaitseasutus leidis, et ka need uued Facebooki reeglid tegelikult ähm, suunavad kasutajad jagama nii palju andmeid kui vähegi võimalik. niisiis küsimus volinikule, kas te leiate, et sellised praktikad on kooskõlas Euroopa andmekaitseõigusega, eriti võttes arvesse läbipaistvuse eesmärgi piiratuse reegleid ja samuti lõimprivaatsust ja privaatsuse vaikesätteid? Uh, what I think about it may be mis, see, mis, mida mina arvan, võib olla huvitav ja oluline, aga tegelikult on tähtis see, mida arvavad ähm, reguleerivad asutused. Nemad peavad otsustama, kas see vastab sätetele või mitte. siinkohal on oluline teada, et kas tegemist oli oli siis äh, sätetega enne või pärast andmekaitse üldmääruse kehtima hakkamist ja vastavalt sellele saab siis hinnata, kas ettevõttele peaks kehtestama mingid sanktsioonid või mitte. mina ei hakka seda äh, praegu hindama, sest ma arvan, et äh, see ei ole komisjoni ülesanne. aitäh. mul on küsimus, mis, mille peaksime vist esitama Valentin Ansipile. ma tahaksin tulla tagasi äh, ebavõrdsuse määruse juurde ning nõukogu hoiaku juurde. mis te arvate, kas nõukogu mõistab e-privaatsusmääruse tegelikku tähtsust? me püüame siin edusamme teha ja põhimõtteliselt on meil kakskümmend kaheksa liikmesriiki, kes justkui tahaksid säilitada seda, mis praegu kehtib, nad ei taha ühtegi sammu edasi teha. mulle tundub, et see skandaal, see, et Facebook jätkuvalt kasutab äh, andmed, kasutate andmeid, et raha teenida, et see peaks tegelikult, see kindlasti ko-, suurendab kodanike muret selle üle, mis toimub äh, veebis ja eelkõige nad ei soovi, et ettevõtted nende tahte vastaselt jälgivad neid tegevusi veebis. ja kas, kas need ettevõtted tegelikult kasutavad äh, seda kasutajate äh, heaks või nad lihtsalt koguvad nii palju andmeid kui vähegi võimalik, et kas liikmesriik, kas nõukogu mõistab kogu seda problemaatikat? ma osalesin konkurentsi nõukogu kohtumisel, konkurentsivõime nõukogu kohtumisel ja võin öelda seda, et ei olnud üksmeelt nõukogus ja see mind ei üllata üksmeel valitseb selles osas, et vaja on harmoneeritud lähenemist ja üksmeel valitseb ka selles osas, et me peame austama üheksakümne kahe protsendi Euroopa kodanike soove, kes soovisid turvalisemat suhted ka platvormide puhul aga üksmeelt ei valitse tehniliste detailide osas. näiteks on mitmeid erinevaid arvamusi selles osas, kuidas metaandmeid töödelda, kuidas küpsistega ümber käia. kas privaatsuse vaikesätted äh, peaksid kehtima või teatavad brauserisätted? siin on väga palju erinevaid arvamusi ning mitmed sõnavõtjad ütlesid, et et praegu toimub teatav andmekaitse üldmääruse paanika. kõik räägivad karistustest, sellest nad peavad kakskümmend miljonit eurot aastas maksma, kui nad neist reeglitest kinni ei pea, mõned telekomi ettevõtted et, äh, hellitavad lootusi, et e-privaatsusmäärust ei ole üldse vaja, sest et nüüd on ju andmekaitse üldmäärus olemas, mis on tohutu viga. sest äh, vastavalt e-privaatsuse direktiivile ei või näiteks need telekomi ettevõtted töödelda andmeid, äh, mis neil on ja ei või nende abil raha teenida. nagu juba öeldud, siis neid andmeid võivad nad kasutada või töödelda ainult selleks, et oma teenuse kvaliteeti parandada. Nad ütlevad, et mitte kõik andmed ei ole delikaatsed äh, isikuandmed, aga kuidas nüüd kindlaks teha, mis on delikaatsed äh, isikuandmed ja mis need mitte, seda võiks ka edasi kommenteerida, mul nüüd aeg saab otsa, aga igal juhul me tegeleme e-privaatsuse ettepanekuga edasi. tahan veel kord öelda, et see on väga vajalik meie kodanike jaoks ja Euroopa jaoks, aitäh! Paul Rüübigist. aitäh ja järgmisena Paul Rüübig. aitäh, aitäh võimaluse eest äh, siin seda arutelu pidada Euroopa Parlamendis on meil STOA teaduslik ja tehniliste valikute hindamispaneel ja meil on strateegia välja töötatud Euroopa institutsioonide jaoks ja väga hea, et meil on siin nüüd kolm volinikku, kes on väga asjatundlikud, aga teisalt on teised puudu, sellepärast et Vestageri oleks siin tahtnud näha Moedast, kes tegeleb teadusuuringutega milline on komisjoni ähm, kommunikatsioonistrateegia, kuidas analüüsitakse teadusuuringute tulemusi, kas on äh, kokkupuutepunkti äh, teadusuuringute ühiskeskusega? Äh, meil Euroopa Parlamendis on Science Media Hub, kus nende teemadega tahame tegeleda põhjalikult Äh, kas komisjonis äh, president Juncker on tulnud välja mingisuguse strateegiaga, äh, mis selles valdkonnas näeks ette ka teaduslike analüüside läbiviimist? asepresident, te peaksite võib-olla mõned küsimused esitama ka volinik Kingile, aga vahel asjad lähevad lihtsalt nii. härra Ansip, jah, kui me tuleme välja mingite ettepanekutega, siis on vaja põhjalikku analüüsi ja alati on hea võtta aluseks teadusuuringute tulemused. meil on hea meel, et äh, see komisjon tuli välja ettepanekuga investeerida palju rohkem teadusuuringutesse ja arendustegevusse, kui me räägime mitmeaastase, järgmisest mitmeaastasest finantsraamistikust ja suurendada investeeringuid digitaalvaldkonda. oli väga suur viga, et kui seitse aastat tagasi tehti ettepanek kasutada üheksa miljardit ehm, Euroopa ühendamise rahastu tarbeks, siis liikmesriigid soovisid seda raha saada liikmesriikide Äh, finantsvarudesse ja me ei saanud piisavalt raha digitaalvaldkonna jaoks. aga nüüd on olukord teistsugune. meil on digitaalne Euroopa üheksa miljardit, üheksa koma üheksa miljardit eurot, kui parlament ja nõukogu seda mõtet toetavad, Euroopa ühendamise rahastu kolm miljardit eurot selleks, et äh, tegeleda digitaalvaldkonna probleemidega loodetavasti. Äh, Horizon, meie teadusuuringute fond, saab äh, kolmeteist miljardi asemel veidi rohkem raha, võib-olla viisteist vähemalt, sest meie ettepaneku kohaselt oleks tegemist seitsmekümne kuni saja miljardiga. Need investeeringud teadusuuringutesse ja mm, arendustegevusse on Euroopa jaoks kindlasti väga vajalikud. Virginie Rosier, palun. aitäh, minu küsimus on suunatud eelkõige proua Jourovale. esimesel kuulamisel kuulasime Christopher Linkit, kes selgitas meile, millised ohud ja millised, milliseid äh, repressioone on Facebook tema vastus, vastu ähm, rakendanud pärast seda Cambridge Analytica skandaali, et tema konto suleti ja nii edasi ja olid ka Briti ajakirjanikud, äh, keda tabasid samasugused sanktsioonid, kui nad tegelesid. nii et äh, võttes arvesse seda, et vaja on kaitsta vilepuhujaid, komisjon on välja tulnud vastava tekstiga, vaja on neid kaitsta, aga meil ei ole siin võrdseid tingimusi, et tegemist on ju platvormide omanikega. Ehm, minu küsimus on komisjonile, et ehm, millised võiksid olla lahendused tagamaks seda, et meedia, millel on praktiliselt monopol, ei saaks ühepoolselt ja arbitraarselt kasutada oma võimekust kehtestada repressioone inimeste suhtes, kes on mingeid fakte lekitanud Ehm, kas teil on mingisuguseid äh, mõtteid, äh, mida komisjon selles osas teha võiks? Reuters. aitäh, nagu me teame, komisjon tuli välja ehm, platvorm to business ehm, määruse eelnõu no Kreeka ja seal on tegemist just sellise olukorraga, nagu te praegu kirjut-, kirjeldasite, et äkilised muudatused tingimustes mm, ilma ette teatamata. see on üsna tavaline tänapäeval. meie teeme ettepaneku, et vähemalt viisteist päeva oleks etteteatamistähtaeg, kui platvormid tahavad äh, Mm, öelda, et nad ähm, tahavad oma tingimusi muuta või et äh, nad mingisuguseid tooteid enam ei paku. härra asepresident, me põhimõtteliselt räägime siin ähm, sõnavabadusest, mitte, äh, mitte tingimustest platvormide loojate ja, ja, ja mm, ettevõtete vahel. Uh, Euroopas on olukord äh, meediamaastikul väga erinev, ma pean ütlema, et äh, hiljuti ma olin Slovakkias Jan Kutšiaki maja ees ja Daphne Caruana Galizia haual Maltal ja esimene asi, mida me peame ühiselt välja ütlema, et see on talumatu, et äh, ajakirjanikke tapetakse ja talumatu on see, et äh, sub-, et äh, kohtunik, et et poliitikud õhutavad kohtun-, ajakirjanike tapmist ja ahistamist, et on olnud väga kriitilisi kommentaare, mis on toiminud vägivalla lubamisena. et see käib äh, ajakirjanike kohta, kes töötavad nii era- või avalik-õiguslikes meediakanalites. me peame tagama ka äh, läbipaistvuse rahustamise osas ja äh, avaliku sektori meediakanalite sõltumatuse ja mm, ka erameedia puhul selle, et ei oleks tsensuuri ja kolmandaks, iga inimene võib olla põhimõtteliselt ajakirjanik ja sellest rääkis härra Ansip, et me kaitseme veebimeediat, muuhulgas ka kohana, kus ähm, toimub vaba arvamuse avaldamine ja kõiki neid asju peavad kaitsma ka liikmesriikide õigusaktid, sest Euroopa Liidul ei ole piisavat pädevust selleks, et äh, Äh, luua õigusakte meediavabaduse ja meedia kohta üldiselt. me julgustame liikmesriike, et nad pööraksid tähelepanu meediavabadusele ja ajakirjanike turvalisusele. ja nagu minu kolleeg Julian King ütles, novembris korraldame põhiõiguste kollokviumi, millel pöör-, pööratakse väga palju tähelepanu meediavabadusele ja ajakirjanike julgeolekule, ma ei tea, kas ma vastasin teie küsimusele, aga ma ütlesin midagi, mis on minu jaoks oluline. aitäh ja järg-, peame jätkama, järgmisena saab sõna Paloma Lopez Bermejo. aitäh viieteistkümne miljoni ähm, äh, kasutaja andmeid kasutati poliitilistel eesmärkidel. see küsimus ei puuduta isiku õigusi, vaid demokraatlikku protsessi. Äh, alates ajast, kui me tunne, teame selle skandaali olemasolust, tuleb tõdeda, et Facebooki vastused ei ole eriti äh, rahuldust pakuvad proua Jourova ju küsis, et, et kui juhtuks samasugune olukord nagu Cambridge'i puhul, et mida siis tehtakse, et ma tahaksin volinikult äh, jälle küsida seda, et kas te saate tagada selle, et isikuandmete kaitse üldmäärusega, mis jõustus kahekümne viiendal mail, ei saaks selline asi korduda ja teine küsimus on kokkulepe, et lähtutakse sellest, et kahekümne teisel mail Zuckerbergi ülesastumine siin ei, oli pettumust valmistav äh, ja et meil on rohkem küsimusi, kui meil enne oli ja ma tahaksin tagasi tulla nende küsimuste juurde, millele Zuckerberg ei vastanud. kas Euroopa Komisjon on võimeline tagama seda, et Facebook ei äh, mõjuta Euroopa Parlamendi valimisi. proua Jourova. kui ma ütleks teile et, et sajaprotsendiliselt saan tagada seda, et isikuandmete kaitse üldmäärusega sellised asjad ei saa korduda, siis ma valetaks ja ma olen otsustanud, et ma ei valeta see võib nii minna, et ähm, isikuandmete kaitse üldmäärusel on küll väga äh, hei, suur heidutav mõju, meil on olemas äh, karistused, kõik ähm, äh, Euroopa Liidu õiguskaitseasutused saavad äh, tegutseda, andmekaitseasutused tegu-, teevad koostööd, reageerivad väga kiiresti, kui tegemist on äh, Ehm, suurte ehm, andmekaitsealaste rikkumistega, nagu ehm, käesoleval juhul, mille uurimine alles käib, nii et ma usun, et isikuandmete kaitse üldmäärus on hea ja õige vastus ja te ütlesite härra Sak-, kuulsite härra Zuckerbergilt ka seda, et nad tahaksid samasuguseid reegleid äh, rakendada ka väljaspool Euroopa Liitu, see on meie jaoks suureks edulooks et me kujundame üleilmseid standardeid ja mis see teine küsimus nüüd oligi? But, but I knew the answers, answer jah yeah. <laughs> if, if, if the second part of the question was kui äh, teise küsimuse sisu oli, et kas meil on väärtuslik mõttevahetus Facebookiga, kas ähm, sellel on ka mingi mõte, siis äh, meil on julgustavaid märke, et äh, kui äh, see suhe areneb, nii nagu meie loodame, selles suhtes, et Facebook tõesti pöörab tähelepanu sellele, mida meie teeme, et ähm, meil on Euroopa Liidu üle, ülene äh, desinformatsiooni vastu suunatud õigusakt, siis mm, on sellest kasu, et kui see mm, suhe, mis meil Facebookiga on, viib selleni, et Facebook teeb tööd nende jõupingutustega, mida meie teeme selleks, et parandada ähm, valimiste turvalisust, siis see oleks väga hea. ja täna me kuulsime, et Facebook äh, annab juurdepääsu sõltumatutele uurijatele, et nemad saaksid analüüsida, kui äh, tõsised on need ähm, ohud, mis seonduvad äh, valimistesse sekkumise ohuga. ja siis me näeme äh, praktikas, et kuidas selline avatus toimib, ma arvan, et äh, on väga palju asju, mis äh, Äh, Facebooki tegevusest tulenevad ja mis on väga positiivsed. meil on seitse minutit aega ja kaks küsimust äh, ja pärast seda ei ole meil enam ka tõlget. proua Komes. proua Jurova, Aleksander Niks Cambridge analüütikast ähm, uhkeldas sellega, et äh, neil on üle maailma õnnestunud mõjutada valimisi. Ähm, tegemist on äh, äh, ettevõttega, mis on ähm, mitmetes e-, riikides tegutsenud, kus on kasutatud väga ebameeldivaid äh, taktikaid selleks, et mõjutada äh, valitsusi, see puudutas näiteks äh, ähm, ähm, näiteks kodakondsuse müümist St Kitts ja Nevis ja väga palju ja mingid teised kohad, nad on tegutsenud ka Euroopa Liidus äh, ja tegemist on ettevõttega, mis tegeleb ähm, investeerimisskeemide ja kuldsete viisadega. Daphne Caruana Galizia, äh, keda te just mainisite, äh, tõi selle avalikkuse ette. kas komisjon uurib koos liikmesriikidega teatavat sekkumist äh, meie riikides, meie riikides nende ettevõtete poolt, mis on väga kahtlase taustaga, et ja kas see puudutab ka seda tööd, mida te teete seoses kuldsete viisadega ja investeerimisega ja, ja see tegelane Aleksander Kuugan, SQL ja need äh, teised firmad Te ütlesite, et tegemist ei ole Vene luurajaga, aga et ta oli ähm, seotud Venemaa äh,, Sankt-Peterburgi ülikooliga. proua Dominik Pilt, kas teil oleks vaja tõlget? ma võtaks teie küsimuse enne, sest pärast tõlget ei ole, et palun küsige oma küsimus ära. jah, aitäh, härra presi-, juhataja. Äh, tulen ei tule siin rääkima äh, härra Zuckerbergist ega Cambridge Analyticast. Facebook ja advokaatide armee on teinud väga palju jõupingutusi enne, et olukord paraneks enne äh, isikuandmete kaitse üldmääruse äh, jõustumist. aga küsimus proua Jourovale, et kui isikuandmete kaitse üldmäärus on edusamm, kuidas tagada seda, et ähm, sellel ei oleks sellist äh, perversset mõju, et Google ja Facebook saavad äh, väga palju rohkem äh, reklaamitulu, kui nad niigi saavad, nad niigi, praegu saavad nad juba nelikümmend üheksa protsenti tulust. palun vastake kõigepealt sellele küsimusele ja siis pärast seda tuleme tagasi Anna Komeši küsimuse juurde. esimene küsimus proua Komeselt kõigepealt siis tuleb vastata proua Pildi küsimusele. meie soovime ettevõtetelt ja institutsioonidelt, nad ähm, oleksid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega, meie nende ärimudelit ei muuda, meie ei sekku sellesse, kuidas nad reklaami müüvad või nii edasi. ettevõtted peavad ise vaatama, kuidas nad kooskõla tagavad ja härra Ansip rääkis ka sellest, et võiksid olla privaatsuse vaikesätted ja lõimprivaatsused, kuidas neid põhimõtteid rakendada. ja mis puudutab äh, reklaamitulu, siis äh, see sõltub nende ettevõtete, nendest ettevõtetest ja nende äritegevusest endast, et äh, ma ei näe, et meil oleks mingi otsene mõju sellele. palun tulge tagasi nüüd proua Gomeshi äh, vastuse juurde, küsimuse juurde. ma sain aru, et mul on ainult üks minut, ütleb proua. ei, ähm, nüüd te saate võimaluse vastata Anna Komeši küsimusele ja siis äh, Julian King saab seda samuti teha. kui äh, on õige see, mida ütles härra Nix, siis on tegemist õudusunenäoga ja me peame arvestama kõige hullemaga ja sellepärast me näeme, et Euroopas me peame olema palju vastupanuvõimelisemad, peame tegema koostööd liikmesriikidega, et nad oleksid äh, valmistatud, ette valmistatud sellisteks äh, võimalusteks äh, kui tegemist on äh, netis toimuva poliitilise kampaaniaga. ja me peame tegema äh, tööd kogu selle, kõigi sotsiaalmeedia ettevõtetega, mitte ainult Facebookiga. me peame edendama kriitilist mõtlemist, et, et ei, ei oleks nii lihtne inimestele ajupesu teha ja ma arvan, et äh, tegemist on väga mitmepalgelise mm, protsessi ja olukorraga. selge on see, et äh, need ettevõtted keskenduvad haavatavatele demokraatiatele ja ühiskondadele, inimestele, kes on haavatavad ja me peame tagama selle, et äh, meil ei oleks nii lihtsaid si-, sihtmärke Euroopa Liidus ja meil on vaja kasutada erinevaid meetmeid, mida ma juba kirjeldasin, Te küsisite, et kuidas me äh, kaardistame kogu seda maastikku, mis puudutab äh, kuldseid viisasid ja investeerimisskeeme, loomulikult me jälgime olukorda ja kui Facebook analüütika andmed äh, ja mm, teiste ettevõtete andmed näitavad meile, et sidemed on olemas, siis me loomulikult võtame seda arvesse ja tegeleme sellega väga põhjalikult, sest siin on tõesti väga palju mängus well, tahan sajaprotsendiliselt toetada seda, mida volinik Jourova just ütles, kõige olulisem on see, et me peame ühiselt äh, tegutsema ja äh, õppima kogu sellest äh, teemast ja selleks me peame kahekordistama tööd, mida me teeme seoses valimiste turvalisuse ja vastupanuvõimega, sest me ei tea, kes võiks tahta sekkuda. kahjuks on terve rida eh, katseid sekkuda valimistesse nüüd ja me peame olema valmis ja mis puudutab Aleksander Koganit, siis ma ei tea rohkemat kui teie, ma olen lugenud seda ajakirjandusest ja mis puudutab teie laiemat küsimust, kas me arvame, et eh, kohati Vene mõju et Venemaa üritab eh, mõju avaldada meie riikides toimuvatesse aruteludesse, siis Venemaa ei ole ainus kolmas riik, mis seda teeb aga tegemist on minu teada ainsana, kes, ainsa riigiga, kes on seda oma sõjaväelises doktriinis välja öelnud, nii et me peame sellist ohtu võtma väga tõsiselt ja siin on ka võimalus tänada parlamenti selle töö eest, mida me oleme te-, olete teinud, mida te olete, toetuse eest, mida te olete avaldanud E-Stratcomi meeskonnale, millel on oma roll selles, et kaardistada ja dokumenteerida süstemaatilisi äh, desinformatsiooni levitamise katseid Ida-Euroopas, enamus sellest desinformatsioonist on Kremli-meelne desinformatsioon, mis puudutab näiteks kolmekümmet ühte ähm, selgitust, mis toimus ähm, äh, Salisbury's äh, Vene endise agendi äh, mürgitamisega ja MH seitsmeteist ähm, allatulistamisega